Uh, uh, uh, tere pärastlõunat, kolleegid, alustame taas oma koosolekuga ja esimene päevakorrapunkt täna pärastlõuna päevakorras on punkt viiskümmend üks ja tegemist on Euroopa Parlamendi enda eelarve täitmise heakskiiduga ja annan kohe sõna raportöörile, kelleks olen ma ise um,. First... kõigepealt head uudised. me oleme seda varem ka arutanud ja heaks uudiseks on see, et parlamendi spordibüroo, spordisaal tehti täna lahti, see võib-olla selgitab seda, miks siin ei ole nii palju, eriti palju äh, saadikuid kohal, nad võib-olla teevad sporti enne, kui tulevad siia. see on hea uudis ja tahaks oma ülevaadet alustada mõningate üldiste märkustega, enne kui ma hakkan rääkima spetsiifilisematest asjadest esmalt tahtsin mainida, et äh, raportis ma tervitasin po öö, äh, positiivset arvamust kahe tuhande äh, kuueteistkümnenda aasta aruande kohta. see on väga oluline välja tuua ja tahtsin rääkida ka Äh, poliit-, äh, fraktsioonide rahade haldamisest äh, täna hommikul oli ka arutelu, mis seda teemat käsitles ja komisjon tuleb välja arvamusega, mis puudutab parlamendifraktsioone, aga enne kui me sellega tegelema hakkame, tahaksime öelda, et me peaksime sisest ra-, finantsjuhtimist parandama poliitiliste fraktsioonide tasemel parlamendis ja tahtsin ka Eh, siseauditite, siseaudiitorite eh, aruannet mainida, te olete näinud, et, et kümme eh, lõpetamata tegevust seondus suurema riskiga ja kuusteist keskmise riskiga ja siis tegeleme selle teemaga edasi Eh, parla-, eh, selle menetluse edasises etapis. ja ma mär-, Äh, raportis käsitlesin ka äh, assistente äh, ja nende äh, missioone ja sellega seonduvat raha. assistendid kindlasti ütlevad, et vaja on olukorda veelgi parandada. kriitilisemalt kutsun parlamenti üles tegelema ähm, selle probleemiga, et äh, et praktikantide missioonikulud tuleks eh, eelnevalt kinni maksta, et nad ei peaks ise oma taskust neid eh, kulusid kinni maksma kõigepealt. ja spetsiifilisematest probleemidest kolleegid näevad, et ma olen eh, läbi võtnud kõik peadirektoraadid ja kommenteerinud neid eraldi, näiteks kommunikatsiooni DG Commi tähelepanu juhin hiljutisele Eurobaromeetri uuringule, mis äh, näeb, et on tõusnud äh, positiivsed arvamused Euroopa Parlamendist ja seda me peaksime tervitama. mis puudutab personali peadirektoraati, siis tervitame seda, et, et, et oluline on endiselt äh, võrdsete võimaluste edendamine personalihalduses ja mis puudutab äh, ahistamisjuhtumeid, äh, see on muidugi oluline teema. Äh, hiljuti on, on see olnud eriti asjakohane. tervitan seda, et on võrgustik, kellega saab ühendust võtta, kellega saavad praktikandid ja assistendid ja kõik fraktsioonide töötajad ja muud töötajad parlamendis ühendust võtta ja äh, taristu ja logistika peadirektoraadi puhul äh, olen peamiselt rääkinud äh, hoonete poliitikast. oluline on see, et parlament koostaks hoonete strateegia, aga see on praegu veidi problemaatiline, kuna Brexiti tõttu me ei tea, millised saavad olema meie majaduse, vajadused saadikute ja personali osas ja on ka tegemist PHS hoone remondiga, sellest on palju räägitud, endiselt räägitakse sellest, et milline oleks parim variant, kas äh, mitte teha midagi, äh, remontida seda hoonet või ehitada see uuesti üles ja enne, kui tehakse järeldusi, need järeldused oleks väga keerukas teha mingisugust hoonete strateegiat. aga see on oluline, et mingil hetkel äh, me koostaks üldise hoonete strateegia parlamendi jaoks, et me, et siis, kui me teame, millised on meie vajadused ja millised plaanid meil tuleviku jaoks olemas on. ja järgmine asi on äh, suulise tõlke ja konverentsi peadirektoraat, üldine keskmine töötundide arv tõlkide puhul on üheteistkümnelt koma viiekümne neljalt kasvanud kolmeteist äh, koma kahekümne viie tunnini ja kõik muutused töötingimustel tuleks läbi viia nii, et äh, peadirektor, direktor ja äh, ametiühingud teeksid koostööd ja loodetavasti see koostöö jätkub tulevikus, kui tullakse välja muutustega rahastamise peadirektoraadi kohta olen välja toonud see, et ähm, praegune äh, äh, ning äh, reisibürooga lõpeb kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal, praegu on hak-, toimumas hankemenetlus, nii et uues lepingus tahaksime näha ähm, reisibüroo teenuste paranda-, paranemist, mis puudutab piletihindu, minevikus olen öelnud, et eh, need eh, piletid, mida pakub reisibüroo, on tihti palju kallimad kui eh, piletid, mida võib osta mujalt ja järgmises lepingus peaks olema sees ka see, et teenus peaks olema kättesaadav nädalavahetustel, sest väga tihti on, sest väga raske on nendega ühendust saada pühapäeval, nagu ma hiljuti ise kogesin, nii et uues teenist, uues lepingus peaks olema äh, kirjas see, et, äh, et nendega oleks võimalik ühendust saada ka nädalavahetusel. ja olen kommenteerinud ka äh, tehnoloogilise toa direktoraati ja julgeoleku ja ohutuse peadirektoraati Need kommentaarid leiate minu raportis ja olen kommenteerinud ka seda plaani, et parlament peaks olema keskkonnasõbralik, et on koostatud teekaart äh, liikumaks äh, selle suunas, et meil oleks elektriautod ja et see oleks meie eesmärk, et äh, mille me loodetavasti jõuame mitte liiga Äh, kauges tulevikus. Need on siis asjad, mida ma mainisin oma äh, raportis, on ka asju, mida ma ei ole maininud, tahtsin äh, neist ka rääkida. üks puudutab üldkulude hüvitist, ma seda ei ole veel maininud, kuna me teame, et on töörühm, mis selle teemaga tegeleb, me ootame teat-, mõtet või äh, mingisuguseid ettepanekuid sellelt töörühmalt märtsis. loodetavasti saame selle ettepaneku enne, kui me muudatusettepanekud äh, lõpp, mm, esitame ja kui me ei saa seda ettepanekut õigel ajal, siis äh, lisan mingi lõigu või mõned lõigud ka üldkulude hüvitise kohta, mis on teema, mida kolleegid on korduvalt arutanud minevikus ja kindlasti tahan ka seekord midagi Äh, selle kohta öelda, aga oluline oleks, et me ettepanekuid näeme, näeks enne, kui me ise omapoolseid kommentaare teeme. ja teine teema, mida ma ei ole maininud, on vabatahtlik pensionifond ja ma ei ole seda maininud sellepärast, et peasekretär peaks tulema välja teatega selle teema kohta väga varsti. ma loodan, et see teade tuleb enne, kui me lõpetame töö sellega või või lõpetame töö muudatusettepanekutega, kui see nii ei lähe, siis ma lisan ka selle kohta mm, mingi lõigu, aga enne tahaks teada, millised on peasekretäri ettepanekud, kui ma seda teksti kirjutama hakkan. nii et kui ta ettepanekuid äh, varsti ei esita, siis ma lisan omapoolse teksti ka selle kohta see oli siis äh, minu raporti tutvustus. Äh, muudatusettepanekuid tuleb esitada esimeseks märtsiks ja mul on kindlasti väga hea meel rääkida äh, variraportööride ja teiste liikmetega muudatusettepanekutest või probleemidest, mis selle raportiga seonduvad. nii et see oli siis minu raporti tutvustus ja annaks kohe sõna rap-, variraportöörile, raportööridele esimesena proua Schmidt aitäh. ma pean nüüd raportöörile ja juhatajale kiitust avaldama selle minu silmis väga tasakaalustatud raporti eest. minu meelest on tegemist tasakaalustatud alusega, millele saab, millelt saab väga hästi äh, tööd jätkata, ehkki teen kindlasti mõningate asjade kohta ka muudatusettepanekuid. igal juhul Briti töötajate staatust tuleb arvesse võtta, tuleb äh, võtta arvesse äh, edusamme läbirääkimistel. Nad on väga ebasoodsas olukorras ja mõistetavalt äh, tahavad nad seda, et nende töökoht oleks kindel, aga tuleb tähelepanu pöörata sellele, mida komisjon ja Briti valitsus suudavad väl-, läbi rääkida ja nagu te juba mainisite, DG.com mm, tekitab mulle ka muret, eriti võttes arvesse seda väga äh, palju kiidetud äh, parlamendi kodulehekülge, mis peaks olema kasutajasõbralikum kui eelkäija, aga nii see praegu veel ei ole, ja ka sotsiaalmeediat ja mm, seos tulevaste valimistega, selles osas tuleks rohkem, sellele tuleks rohkem tähelepanu pöörata. TGIKT endiselt on probleeme Wi-Fi-ga Brüsselis, aga ka erinevates hoonete osades Strasbourgis. ja tõesti tuleks tagada see, et ähm, wifi töötaks. Äh, MEP-ide äh, portaal on väga, saadikuportaal on väga hea, väga kasulik, aga äh, mul on jäänud mulje, et siin on äh, tegevust äh, pigem antud äh, saadikute ja saadikute büroode äh, kätte, et mitte ei tegele sellega administratsioon ja muret tekitab mulle ka see, et mm, kuidas see süsteem toimub, kui, kuidas kaitsesüsteemi tulevaste probleemide eest, nagu meil oli näiteks oktoobris, et võib-olla oleks mõistlik äh, investeerida sellesse, et me suudaks oma süsteemi kaitsta kokkukukkumise eest, sest kui süsteem ähm, kokku kukub, siis äh, läheb see meile palju ras-, äh, raha maksma. TG Safe ähm, on väga hästi esindatud äh, ametiühingute kaudu ja töö ja eraelu tasakaal on väga oluline, aga Euroopa Parlamendi turvalisus peab olema tagatud ka öösel ja nädalavahetustel, selle kohta esitan muudatusettepanekuid. ja siis on veel ülejäänud murelapsed nagu tavaliselt. Äh, see reisibüroo, millest juhataja juba rääkis, mitte ainult hinnakujundus, vaid teenuse kvaliteet on problemaatiline, nagu iga saadik teab. et äh, tõesti ei pöörata piisavalt palju tähelepanu saadikute teenindamisele ja tõlkidest rääkis äh, juhataja ka juba ja Euroopa Liidu infobürood liikmesriikides on minu jaoks äh, väga südamelähedased. ka seal on asjad halvasti, ka sel-, nende kohta teen muudatusettepanekuid ja sooline jaotus äh, ähm, kõrgematel ametikohtadel on väga meeste poole kaldu. ehkki oleks ka väga sobivaid naiskandidaate kes ei peaks saama neid ametikohti mitte sellepärast, et nad on naised, vaid äh, sellepärast, et nad on äh, väga kõrge kvalifikatsiooniga ja siis akrediteeritud assistentide statuut. Need on need asjad, äh, mille kohta siis mina tahaks muudatusettepanekuid teha ja tänan ka raportööri selle eest, et ta on nõus edasi asju arutama. härra Ali, palun. aitäh, juhataja tahaks äh, ka tutvus, tunnustada teid äh, äh, raportöörina, et tegemist on väga hea, hea ülesehitusega ja tasakaalustatud ja kõikehõlmava raportiga Euroopa Parlamendi tegevuse kohta kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. siin raportis on juttu sellest, et kuidas parandada kvaliteeti ja tõhusust äh, avaliku sektori vahendite kasutamisel ja kuidas parandada äh, läbipaistvust ja äh, aruandluskohustust Euroopa kodanike ees. üheks öö, mm, kasutati ära peaaegu kogu raha ja mis ka ta oli, see oli suurepärane äh, tulemus, aga siin raportis äh, on tegeldud ka küsimusega, et kuidas neid äh, summasid kulutati, milliseid tulemusi saavutati, mis puudutab kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta kulude ja tehingute vastavust reeglitele, peaksime olema rahul Euroopa Kontrollikoja arvamusega, et ei ole suuri probleeme mis puudutab siseaudiitorit aastaaruannet, seal on palju häid ettepanekuid, aga me peaksime äh, Ehm, hoolitsema selle eest, et, et ei suureneks bürokraatia ja personali töökoormus. Ehm, mis puudutab inimressursside haldust, siis me oleme rahul sellega, et eh, institutsioonide vaheline kokkulepe, mis puudutab eh, eelarvedistsipliini ja koostööd eh, eelarve küsimustes, et ehm, sellega seoses on töö toiminud, toimunud ajakava kohaselt ja äh, olulised on olnud äh, ka hankemenetlused ja need menetlused, mida on kasutatud. Mr De Jong. härra De Jong. Thank you, Mr Chair, Mr Raportöör And.... aitäh, härra esimees ja härra raportöör, aitäh ka selle vestluse eest, mis meil juba toimus variraportööridega. lugesin raportit väga põhjalikult ja minu suurimaks äh, mureks on see, et me ta peaksime tagada erinevate parlamendi resolutsioonide järjekindluse ja kui ma võrdlen seda eelmise aasta resolutsiooniga, kui mina olin raportöör, siis meil oli terve rida küsimusi, mida me tõstatasime ja mida siin ei ole ja ma arvan, et me peaksime ka need küsimused üle vaatama ja peale selle me ei näe, et juhatus vastaks resolutsioonidele, mis parlament vastu võtab. ma tean, et see on tundlik küsimus ja selle ametliku poolega tuleb tegeleda. see, kas, kas see tähendab seda, et juhatusel on äh, kõrgem võim kui täiskogul. ma saan aru, et juhatusele on küll võimu antud, aga ma ei usu, et nii palju, et nad oleksid tähtsam kui täiskogu ja peale selle peame hoolitsema selle eest, et kõik, mis me teeme nende resolutsioonide ettevalmistamiseks ja mis siis täiskogul suure häälteenamusega vastu võetakse, et äh, juhatuse liikmed siis saaksid ka võimaluse osal-, otsustada, kas nad soovivad äh, mingeid järeldusi teha või mitte. tean, et see on väga tundlik küsimus ja siin ei ole tähtis mitte ainult see, et äh, kas me soovime muudatusi teha just selles osas, äh, kus me edusamme pole näinud, vaid me peame ka üleüldiselt tegema selgeks, et kõik need tunnid, mis me istume valdkonna komisjonides ja kõik need tunnid täiskogul, kui resolutsiooni läbi vaadatakse, et see teeb parlamendi naeruväärseks, kui neid resolutsioone ei rakendata. üks näide. eelmisel aastal oli meil suur läbimurre, meil õnnestus saavutada see, et parlamendi liikmete isiklikul veebileheküljel äh, on viide Euroopa Parlamendile vastupidi ja kui vaadata nüüd parlamendi lehekülge, siis meil ei ole mitte mingit mõju selle osas, kuidas parlamendi leheküljel esitatut äh, näidatakse. näiteks meil õnnestus eelmisel aastal äh, panna ka päevik sinna kalendar, et millal me kohtume lobistidega. see oli, oli vabatahtlik, keegi polnud sellele vastu, kui sa ei taha seda teha, siis sa ei pea tegema. ja peasekretär just selle komisjoni ees kinnitas meile, et see tehniliselt on võimalik ja et me peaksime olema võimelised seda tegema. nii et pöördusime siis äh, ITEC-i peadirektoraadi peal, poole ja nad ütlesid, äh, et noh, et see ei ole tehniliselt võimalik, te ei saa ise otsustada Äh, mis te sinna panete, te ei saa juurdepääsu veebilehel selle osale, mis puudutab teid ja te ei saa seda mõjutada ja kui te tahate sinna kalendri panna, siis me ei tea, kuidas te peaksite seda tegema. nii et see on tõesti täiesti vastuolus sellega, mida meile varem oli lubatud. veel üks küsimus. mõned ütlesid, et noh, täiskogul tahetakse seda ja teist ja me ei saa arvestada sellega, mida täiskogul öeldakse. see on väga tõsine ja seda tuleks ka siin raportis äh, välja tuua, et meil on siin teatud poliitilised probleemid ka oma administratsiooniga. ma saan aru, et see on meie administratsioon ja see on tundlik, aga me ei tohi selle eest silmi kinni pigistada. teine asi. meil on siin tõesti Euroopa Liidu institutsioonide puhul ka äh, maine äh, riskiprobleem, eriti kui me räägime kulutustest. ja ma ei taha tulla tagasi selle juurde, mida koordinaatoritega täna hommikul arutati, aga siin on tõesti maineprobleeme. ja sellepärast, kui eelmisel aastal kontrollikoja liikmete ja ka siseaudiitoritega rääkisin, siis öeldi, et noh, et on tõesti siin teatud näiteid kulutuste kohta, kulutuste haldamise kohta ja mis puudutab raha, siis meil probleeme ei ole. aga see mainerisk, mis meid võib äh, mõjutada ka valimiste ajal hiljem, järgmisel aastal siis, äh, on väga suur. nii et me peaksime seda tõsiselt võtma. ja te teate, et me oleme teinud ka kontrollikoja kohta teinud soovitusi äh, keegi pole nendest rohkem rääkinud. mul oli väga hea meel, et ma ei pidanud sellel aastal seda raportit äh, koostama, äh, eriti mis puudutab Ühendkuningriiki, aga tõesti väga raske on kõik need numbrid üle vaadata ja leida nüüd see üks rida, kus on viga tehtud ähm, nii et meil on siin abi vaja ja ma mainisin siin äh, Hollandi parlamenti ja seda, kuidas rahvasaadikutele antakse abi, et kuidas sa saaksid raamatupidamist üle vaadata ja leida äh, fakte ja numbreid, mida sulle tekstis pole esitatud. Need on need asjad, millest mina tunnen puudust ja minu arvates need on ka küsimused, mis tuleks horisontaalsel tasandil sellesse raportisse kaasata. ja siin on terve rida äh, küsimusi veel, nagu näiteks see vabatahtlik pensionifond, üldkuluhüvitis, jah, me teame, et seal on töörühm ja tuleb vaadata, mis on selle tulemus, kuid see ei tähenda, et me vähemalt ei saaks korrata neid soovitusi, mida me tegime eelmisel aastal. nii et tuleb tõesti avaldada ka survet. siin on väga palju olnud ka kommunikatsiooniprobleeme eelmise aasta resolutsiooniga ja nad on ikka veel olemas, ikka veel ootame infokontorite töö tõhustamist äh, ja ka seda, kus on nende äh, asukohad, et kas nad tõesti tuleb äh, Pariisi kõige kallimatesse kvartalitesse paigutada, et või on mõni odavam variant. jah, tehnilised osad raportist on väga head, aga ma leian, et poliitiline pool vajab veel läbivaatamist, nagu ka terve rida muid küsimusi, mida me siin oleme arutanud. Paat. aitäh, Bart! Uh, uh, aitäh, Derek, ma asendan siin Benedik Javorit, kes on variraportöör, aga tal ei olnud võimalik täna siia tulla, sellepärast et ta valmistab ette kolmepoolseid läbirääkimisi energiatõhususe direktiivi üle ja tal ei ole võimalik sealt äh, kohtumiselt lahkuda, nii et ma sain nüüd tema jutupunktid ja mul on endal ka veel kolm punkti, mida tahtsin tõstatada. Benediktil on hea meel, et teie oma raportis pöörate tähelepanu Brexitile, tõesti, tegemist on tähtsa küsimusega ja te teate ka väga täpselt, mis teie koduriigis toimub, aga sellegipoolest Benedik leiab ja meie fraktsioon on tegelikult ka nõus sellega, mida Tõnis ütles, et tehniliselt on tegemist väga hea raportiga, aga poliitilist poolt on võimalik parandada ja tugevdada ja et siin on terve rida küsimusi, mida tuleb tõstatada, nagu vabatahtlik pensionifond, mida sa ka ise mainisid ja see, mida peasekretär teeb, aga siin on veel ka teisi küsimusi. Äh, toon välja selle, mida Benedik soovis äh, toonitada. Äh, üldkuluhüvitis, tegemist oli juba eelmisel aastal tennise raportis põletava küsimusega ja siin eelmisel aastal tehti muudatusettepanekuid, mis heaks kiideti Õnneks on nüüd juhatus kokku kutsunud töörühma ja Rohelised koostöös kuuega kavatseb teha terve rea muudatusettepanekuid selleks, et äh, tehtaks siis nii-öelda järelanalüüs nendele problemaatilistele küsimustele. tuleb meil hoolitseda ka läbipaistvuse eest äh, üldkuluhüvitiste puhul, nii et äh, oodake meilt muudatusettepanekuid selle kohta. teiseks, Benedikt avastas, et liikmetel on äh, arvatavasti õigus äh, teha üleskutse kasutada üldkuluhüvitist ka koduriigis äh, transpordi kasutamiseks, autode kasutamiseks aga selle kohta on meil väga vähe kontrolle, nii et selle kohta tahame me siis teha ka muudatusettepaneku, et teada täpselt, kuidas see on. kolmandaks, Benedikt tahtis teada anda, et äh, parem rongiühendus äh, Brüsseli, Luksemburgi ja lennujaama vahel, äh, Brüsseli, Luksemburgi jaama ja lennujaama vahel oleks ka väga hea, et praegusel hetkel on ainult kaks rongi tunnis, et äkki oleks võimalik seda rongide arvu suurendada. neljandaks, Benedik soovib, äh, et parlament hakkaks rohkem avatud koodiga tarkvara kasutama. siin on äh, tema arvates vaja ka parandada ja tugevdada seda lõiku, mis puudutab äh, äh, seksuaalset ahistamist, nii et ta soovib ka selle sõnastuse kohta muudatusettepaneku teha. Benedikt leiab, et et tuleb rääkida ka huvide konfliktist nende ekspertide puhul, mis äh, annavad nõu valdkonnakomisjonidele. seitsmendaks, tegemist on küsimusega, mille, äh, mille osas tegelikult juhatuses on juba äh, otsus vastu võetud. nimelt keskkonnamõjud, mida tekitab parlament ma ei mõtle siin mitte ainult joogivett ja joogi äh, joogiveevarusid ja vaata, mis väljas on, ka üleüldiselt, kuidas meile kontorites näiteks vett tarnitakse. nüüd Strasbourg, kui me läheme Louis Wise'i hoonesse sisse Strasbourgis, seal on sellised telgid ees turvakontrolliks äh, Äh, meie jaoks on see küll ajutine lahendus, me leiame, et mingi nii-öelda elegantsem lahendus tuleks leida. ja siis see, mida äh, Tõnis just ütles, äh, parlamendi veebileheküljel ja selles osas just, kus on liikmete tutvustused, et seal tuleks äh, Äh, sisse viia muudatus nii, et me saaksime oma lobistidega kohtumised sinna kirja panna ja ka tegelikult tuleks sinna lisada veel ka seadusandlik jalajälg, ehk et äh, raportöör kohtus nende ja nende inimestega ja tema seadusandlik jalajälg nende raportite puhul, kus ta on olnud raportööriks ja variraportööriks, et see kõik peaks olema ka veebileheküljel kirjas. punkt kümme akrediteeritud assistendid. Benedikt soovib teha muudatusettepaneku, mis puudutab informaatorite õigusi just assistentide puhul. tegemist on väga delikaatse küsimusega, millega tuleb tegeleda ja sellepärast ta teeb ka muudatusettepaneku. ja üks, üheteistkümnes punkt, äh, assistentide majutuskulud äh, Strasbourgis on nüüd küll paremini äh, korraldatud, aga teatud assistentide puhul võib see tähendada seda, et nende hüvitis äh, vähenes ja selle anomaalia tahab siis Benedikt ka välja tuua selleks, et peasekretär midagi ette võtaks. Need olid siis Benedikti punktid. mul on endal on kolm punkti. esimene punkt puudutab samamoodi akrediteeritud assistente Äh, mida Klaus Velle kuulamisel juba ütlesin, nimelt, et meil on siin akrediteeritud assistendid, kes töötavad siin aastast kaks tuhat üheksa ja selle mandaadi lõpuks on nad täpselt ähm, üheksa aastat ja üksteist kuud töötanud, seda sellepärast, et kahe tuhande neljateistkümnendal aastal olid meil valimised kuu varem ja see tähendab seda, et nad ei teeni välja oma pensioniõigust, üks kuu jääb puudu ja ma leian, et siin tuleb komisjonilt teha ettepanek, seadusandlik ettepanek, et see olukord lahendada ja ma tahan teha muudatusettepaneku selleks, et kaks mandaadiperioodi oleks kaks mandaadiperioodi, isegi kui üks neist oli kuu aega lühem. teiseks, pensionifond, seda ka Derek mainis, ükskõik mida nüüd peasekretär ei teeks ja öö, millised ettepanekud ta märtsikuus teeb, peame hoolitsema selle eest, et pensionifondid äh, oleksid äh, päevakajalised, seal on praegu kolmsada kakskümmend seitse miljonit inimest, äh, miljonit eurot puudu, sinna tuleb üha inimesi juurde. ja näiteks EU Observeri üks ajakirjanikest Twitteris äh, kirjutas, et ta komisjoni pressikonverentsil äh, küsis, et kas äh, volinikud on ka ühinenud vabatahtliku pensionifondiga. tegemist on kahe kunagise parlamendi liikmega, üks neist on Marianne Tyson, ta on praegu kuuekümne kahe aastane, ta ei saa praegu vabatahtlikust fondist äh, vahendeid äh, saada. Ähm, teine volinik on härra Kaniete, ta on kuuskümmend kaheksa aastat vana ja sellel pressikonverentsil jäi mulje, et Kanjete praegusel hetkel saab vabatahtlikust pensionifondist pensioni, sest ta maksis kunagi liikmena, parlamendiliikmena sellesse fondi sisse. minu arvates on see täiesti ennekuulmatu, tegemist on vabatahtliku pensionifondiga ja sul on võimalik sellest vabatahtlikust fondist saada pensionit ajal, mil sa töötad. ehk et sul on tõesti korralik töö volinikuna hästi maksustatud töö. aga võib-olla on veel teisi kolleege, kes on selle vabatahtliku fondiga liitunud ja samal ajal töötavad. Nad on vanemad kui kuuskümmend kolm ja siis saavad pensionit ja äh, töötasu, ma leian, et pensionit on võimalik saada ainult siis, kui sa oled pensionil ja kui sa enam ei saa öö, äh, oma töö eest palka. ma arvan, et see on täiesti ennekuulmatu, äh, eriti kui mõelda, kui palju see Euroopa institutsioonide mainet kahjustab ja see on tõesti üks küsimus, mis tuleb tõstatada ja mille vastu võidelda, nii et ma teen selle kohta muudatusettepaneku. ja lõpetuseks veel midagi, mida, millest väga palju ei ole siin räägitud ja ma teen selle kohta muudatusettepaneku. see oli küsimus, millega Tõnis küll oma raportis väga põhjalikult äh, tegeles ja ka varemates resolutsioonides, nimelt Euroopa erakondade ja sihtasutuste äh, raha väärkasutamine. siin nad korraldasid äh, kaks-kolm erinevat algatust, mis kõik olid väga läbipaistmatud. tehti kokkuleppeid äh, selleks, et tagasimakseid teha, me ei tea täpselt, mis seal viltu läks, aga seda olukorda tuleb parandada, läbipaistvust tuleb suurendada ja selle kohta teen ka muudatusettepaneku. Need olid siis kokku kolmteist punkti Roheliste fraktsioonilt Euroopa Parlamendis, aitäh uh,! I can't see anybody else uh.... Tund-. Keegi, no? keegi rohkem praegu sõna ei soovi. Bart vist käsitles kõiki punkte rohelistelt see, nüüd palun järgmine kõneleja. Señor presidente, he seguido con mucha atención las intervenciones de nuestro ponente sobre aitäh, kuulasin suure huviga neid eh, ettekandeid, mis puudutavad eh, eelarve täitmise heakskiidu andmist. asjad on palju vähem dramaatilised, kui vaadata eelmist aastast. jah asju võiks teha paremini selles osas, kuidas parlament kasutab äh, Euroopa Liidu eelarvet. jagaksin mõningaid enda murekohti teiega. see puudutab äh, parlamendi liikmete vabadusi seoses Strasbourgis ette nähtud toetuste kulutamisega. ma vabandan, et ma jäin natukene hiljaks. Strasbourgi raha kulutamise puhul ja Strasbourgi puhul kõigepealt oluline on välja tuua ka see passikontroll ja pagasi skaneerimine seal on alati järjekorrad, samal ajal, samal nädalal ja nende jaoks oleks ju väga lihtne selleks ajaks rohkem personali palgata, et äh, olukorda parandada, ma olen nõus raportööri välja tooduga. ma ei ole kindel, kas äh, härra Kaniet äh, saab pensioni sealt vabatahtlikust pensionifondist, seda ma ei tea. aga ma tahtsin öelda, et ma mõistan seda muret, sest et voliniku sissetulek on päris suur, seda esiteks, ja teiseks on ju ebaseaduslik seda pensioni saada ja teine küsimus on see, kas see on üldse sobiv, aga ma tahtsin lihtsalt öelda, et äh, pensionifondi määrus ütleb väga selgelt, et äh, millistes olukordades see ei ole kooskõlas, näiteks kui, kas ollakse parlamendi liige või nii edasi. aitäh üritan mõningatele küsimustele vastata ja siis võtan arutelu kokku. kõigepealt suur tänu küsimuste eest. meid täna siin väga palju ei ole, aga kolleegid on tõstatanud mitmeid teemasid ja enamikuga nõustun, eriti mida puudutas kolleeg Schmidt. oluline on ka Briti päritolu töötajate olukord, nende tulevik on äh, väga ebakindel ja Ühendkuningriigist pärit äh, saadikuna loomulikult on see minu jaoks ka südamelähedane teema. Teil oli ka õigus, kui te rääkisite uuest kodulehest, võib-olla peaksime tegema muudatusettepaneku selles osas, et võiks selle vähemasti üle vaadata, sest äh, minul on ka tunne, et võib-olla see varasem koduleht oli mõnes mõttes isegi natuke parem. ma olen nõus ka sellega, et ITEK-i äh, e peadirektoraadi roll ja kui eelmise aasta lõpus kogu süsteem oli maas, siis ka minul oli mure selles osas, kas see on, mis on see prioriteetide loetelu, mille peaks, millele peaks parandamise käigus kõigepealt keskenduma? mõned IT-süsteemid e on olulisemad, oluline on, et me lahendaksime kõigepealt olulisemad probleemid, enne kui me läheme vähem tähtsate juurde, seega see prioriteetide loetelu on väga tähtis. nüüd härra Dion, nõustun ka teiega, oluline on see järelmeetmete küsimus, kui meil on heakskiidu andmise protsess, selle kohta teen ka muudatusettepanekuid. nüüd part tõstatas väga pika loetelu, julgeolek, Äh, reisimine, kõik need teemad ja kindlasti härra Jaavol tuleb äh, siis ka välja oma muudatusettepanekutega nende teemade osas. ja siis kaks teemat, mida part äh, tõstatas või härra Teion, see pensionifond ja GD. E pensionifondi osas me oleme kõik näinud neid numbreid enamik kolleege arvab, et midagi tuleks ette võtta, küsimus on pigem selles, mida saab ette võtta. ma arvan, et praeguses etapis on meil parem oodata, vaatame, millised on peasekretäri ettepanekud, ta on öelnud, et äh, peagi tullakse välja uute ettepanekutega, seega ootame ja vaatame ja siis kommenteerime neid, kui me oleme näinud, mis need ettepanekud on. ning äh, teksti olen lubanud äh, ka lisada selle teema kohta midagi. nüüd üldkulude hüvitise osas kõik on meil kodulehel üleval. mõned kolleegid või nii suurt läbipaistvust ei proovi, soovi, aga Nema, kindlasti tullakse välja ettepanekutega, vaatame, mis nendes ettepanekutes sisaldub ja siis võime ka otsuse langetada selles osas. aga juhul, kui ettepanekuid ei tule, siis olen juba ise uurinud äh, seda teemat, äh, millised võiksid olla täpsemad reeglid seoses kulutuste ja aruandlusega ning äh, need ei tohiks olla vastuolulised, näiteks äh, üldkulude hüvitiste puhul on juttu eraldi kontost äh, ning kasutamata summad tuleks tagastada ja nii edasi. seega on erinevaid teemasid, mille puhul võime kõik üksmeelel olla, aga vaatame, mis ettepanekutega välja tullakse ja siis võime ise otsustada. aga kui leitakse, et töörühma ettepanekud ei lähe piisavalt kaugele, siis võime ise tulla põhjalikemate ettepanekutega välja. seega, nagu te näete, mul on tekstid valmis juhul, kui muudatusettepanekutega välja ei tulda, enne kui meie töö on lõppenud. tähtaeg muudatusettepanekuteks raporti puhul on esimene märts, ootan juba teie ettepanekuid ja kolleeg, kui kolleegid soovivad minuga kahepoolselt rääkida, siis olen valmis teiega igati suhtlema, aitäh! And Next... järgmine teema on kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve täitmise heakskiidu andmine Euroopa Liidu üldeelarve nõukogu, Euroopa Nõukogu ja härra Valli, palun. E e suur tänu, aitäh ka variraportööridele ja institutsioonide esindajatele. suur tänu, et Äh, olite valmis minuga suhtlema raporti koostamise käigus. tahaksin kõigepealt ütlema, et äh, see teema on Euroopa Liidu jaoks väga oluline, see on oluline Euroopa kodanike jaoks, maksumaksja raha tuleks hallata tõhusalt ning see töö, mis meie siin ära teeme, äh, peab seda alati silmas pidama. mul on erinevaid raporteid, aga kõigepealt käsitlen siis nõukogu raportit nagu part on korduvalt välja toonud, komisjoni president ja teised, parlament on ainukene otse valitud institutsioon, seega meie ülesanne on nõukogult täiendavat infot nõuda, see on äärmiselt oluline, et nõukogu vastaks parlamendile ja annaks aru oma kodanikele see, sellega nõukogu praegu paraku ei lepi. üritame selles küsimuses lahenduseni jõuda, sest äh, selline probleem on kestnud juba aastaid. ja see on üks suur vastuolu parlamendi ja nõukogu vahel. nüüd äh, Euroopa Kohtu puhul peamine punkt, mida ma tahtsin käsitleda, on see, et meil on vaja tagada tõhus haldus, kõik, kes kohtusse pöörduvad, nad peaksid olema kaitstud. kaks tuhat seitseteist eh, kohtunike arv kasvas. seda hinnatakse, selle mõju hinnatakse aja jooksul. liikmetel on nüüd uus käitumisjuhis, arvestades nende välist tööväliseid tegevusi, on teatud suunised, Äh, ja nii edasi. aga mis puudutab nüüd läbipaistvust, siis seal oleks vaja asju veelgi parandada. kohtumised sidusrühmadega ja nii edasi. seega on oluline, et oled taga, et oleks tagatud läbipaistvus, mis puudutab kohtumisi nende tavapärasest tööst väljaspool. ja lõpetuseks sätted, mis puudutavad äh, andmete edastamist kontrollikojale, siis oluline on, et kontrolli kojal oleks täielik ligipääs andmetele, kuna neid seob ka konfidentsiaalsuskohustus. Äh, igal juhul tahaksin tänada kõiki institutsioone koostöö eest meie komisjoniga, me kõik teame, et kontrollikoda äh, aitab meid meie töös äh, ning paluksin, et iga-aastastes aruannetes edastataks äh, rohkem infot, et, sest see mõjutab ka meie tööd. nüüd Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja Regioonide Komitee järgmisena. Need kaks institutsiooni, neil on, nendega on meil koostööleping hoonete kasutamise osas, aga neil on ka paralleelsed äh, teenused, mis on üleliigsed seega minu soovitus on, et nad optimeeriks äh, ja vähendaks kulu, kulusid, kuna see on maksumaksja raha raiskamine. kaks täiendavat teemat regioonide komitee ja majandussotsiaalkomiteega seoses puudutab liikmete reisikulude hüvitamist ning informaatorite küsimust liikmete kulutused on äärmiselt kõrged majandus- ja sotsiaalkomitee liikmete puhul, kõrgemad kui regioonide komitee puhul ja seal oleks võimalik säästa. näiteks saaks kasutada videokonverentside võimalust, mis aitaks kulusid optimeerida. seega me peame vaatama, kust saab raha kokku hoida mis puudutab informaatoreid, siis regioonide komitee puhul on äh, olukord veel lahtine, loodetavasti jõuame kiiresti lahenduseni. see vaidlus on kestnud juba aastaid ning olen palunud pidevalt ülevaateid. varasemates aruannetes parlament on maininud regioonide komiteed ja on palunud neil informaatorite puhul lahendus leida. Euroopa Kohtus on veel üks kaasus praegu käimas ja see on väga tundlik teema, seega me peame leidma lahenduse. on oluline lahendada see nii kiiresti kui võimalik, et äh, informaatorite küsimus laheneks kiiresti ja see konkreetne inimene leiaks õiglase lahenduse. nüüd äh, Euroopa välisteenistus, suur tänu nende vastuste eest ja ka eelarve kontrolli kuulamise puhul. ma tahtsin rõhutada seda delegatsioonide juhtimise küsimust, eriti just kolmandates riikides, kuigi teatud edu on saavutatud, siis mm, siiski majade ostmise ja üürimise puhul on teatud probleeme. me peame motiveerima kaasüürimise, propageerime kaasüürimist, et raha säästa, oluline on, et kõik oleks läbipaistev ja tõesti, kulusid tuleb optimeerida. me peame proovima vähendada neid halduskulusid, me teame, et paljudes kolmandates riikides on menetlused keerulised, aga parlament ei tohiks siiski siin silmi kinni pigistada, me peame otsima praktilisi lahendusi, pakkuma oma lisandväärtust ja mulle teeb muret ka hankemenetluste küsimus, kuna puuduvad ka sisemised reeglid. välisteenistus peaks tagama, et need menetlused lähtuvad konkreetsetest reeglitest, eriti ebaharilikes olukordades või olukordades, mis võivad esile kerkida kolmandates riikide, et maksumaksja rahade kasutamine oleks võimalikult täpne ja selge. lisaks on meil vaja tõhusat, läbipaistvat, selget eelarvet, raportid peaksid äh, olema pidevad, seda aru peaks andma ka kõrge esindaja varasemalt on olnud teatud äh, probleeme või vastuolusid äh, seo-, küsimusi seoses kõrge esindaja reisikuludega. võib-olla mõned arvavad, et läbipaistvus on meedia probleem, aga mina arvan, et see on võtmetähtsusega, et tagada, et kõikide kulude kohta antakse aru ka kõrgetel ametikohtadel. seega ka tahaksin tänada sekretariaati ja seda komisjoni ja nüüd annaksin sõna kolleegidele ning olen valmis küsimustele vastama ja täiendavalt sõna võtma, aitäh. Let's move to the, the shadows um,. I understand the EPP got rahvaparteist kaks raportööri proua Peet-, Petera ja äh, kes tegeleb välisteenistusega ja härra äh, Salno Franco siis muude asjadega, et äh, proua Petera, kas te räägiksite palun välisteenistusest? aitäh. tahaksin kõigepealt tänada härra Vallit hästi ettevalmistatud raporti eest. ja võtan arvesse, võttes arvesse ka neid märkusi, mida siin tehti, tahaksin rõhutada ainult neid elemente mida on vaja täiendavalt täpsustada. nimelt tööpoliitika aspekti või ka võr-, võrdse kohtlemise aspekti. kõneleja vabandab, et ta on veidi külmetunud. võrdse kohtlemise poliitika, see teave, mida ma olen saanud kõrgelt esindajalt, ütleb, et terve rida meetmeid võeti kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal tegemist oli institutsiooniliste meetmetega, aga ka mitteametlike meetmetega, mille tulemus peab olema see, et no äh, naiste osakaal töötajate hulgas äh, võrdsustub ka juhtivatel kohtadel meeste arvuga, seal on esialgne mõju juba näha ja tahaksin ka hankemenetlustest rääkida. vaja on pidevat järelevalvet ja väga hea on äh, olukord äh, kahekümne, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta osas, et ilmnes kolmkümmend seitse juhtumit, äh, kus oli tegemist kõrge väärtusega mm, hangetega, mida ka teadlikult kuulutati välja kui madalama väärtusega hank-, mingeid äh, selleks, et äh, reeglitest äh, mööda hiilida ja tulevikus peaksid sellised reeglite eiramised olema välistatud. ja hea oleks raportis viidata ka sellele, et loodaks mehhanism või kasutataks seda mehhanismi, mis tagaks selle, et reeglite rikkumised hoonete omandamisel oleks välistatud. Need uued mehhanismid on alates kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast juurutatud pärast äh, vastuolulist äh, hoone omandamist Iranas, Albaanias ja mina saan konstateerida, et äh, selliste juhtumite välistamine on tõepoolest ka toimunud. nii et need on asjad, mida võib-olla oleks vaja veel selgemalt sõnastada. et vaja oleks äh, välja tuua see, mida on tehtud selleks, et äh, näidata, et mida on vaja teha selleks, et äh, praktikad muutuks. see oleks minu poolt kõik ja tahaksin tänada härra Vallit hea koostöö eest selle raportiga seoses, aitäh! aitäh, härra Salafranca, palun. Eh, aitäh, juhataja. ka mina tahtsin tänada raportööri härra, härra Vallit tähelepanelikkuse eest, et ta võttis arvesse ka minu fraktsiooni märkust, mis puudutas teiste institutsioonide eelarve täitmise heakskiitmist. Mm, muudatus ettepanekute tähtaeg on esimesel märtsil ja sellega seoses tahaksin mainida mõningaid asju, mis on mulle eriti eh, südamel. ma kardan, et eh, seoses eh, läbirääkimistega ei ole nõukogu eelarve täitmise heakskiitmisega mingeid muutusi, jälle ehm, keeldub nõukogu ennast allutamast sellele menetlusele. eelmistel aastatel me oleme mõningaid Äh, asju maininud, seal on olnud ka mõningaid muutusi ja äh, Euroopa Kohus, äh, seda on väga huvitav lugeda ja ma peaksin omalt poolt ka ühe märkuse tegema. reisikulud mõlema komisjoni puhul, regioonide komisjoni ja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomisjoni liikmete reisikulud, et on tehtud katsed äh, kärpida neid kulutusi, mis tunduvad olevat liiga kõrged, näiteks äh, kasutada rohkem videokonverentse ja nii edasi. ja tahaks äh, teada, et kas on mingisuguseid täiendavaid märkusi seoses nende kõrgete kuludega ja võib-olla on see, neid suuri kulusid võimalik ka selgitada äh, nende komiteede tööga, et nad äh, käivad ju koos oma täiskogu istungitel, et äh, kuidas oleks võimalik neid kulusid täiendavalt kokku hoida, et kui me ise selliseid meetmeid rakendaks, siis me võib-olla saaksime ka ise mm, neile, neid sellega mõjutada, et meie töös on ju ka teatavaid paralleele et võib-olla ka meie võiksime rohkem videokonverentse pidada, selle asemel, et äh, näost näkku kokku saada. et äh, võib-olla oleks võt-, võimalik võtta mingeid meetmeid, äh, mis võimaldaks mõistlikku kulude kokkuhoidu. ja see, millest siin kolleeg rääkis välisteenistusega seoses, oluliseks kriteeriumiks peaks olema turvalisus ja Euroopa ja Kontrollikoja äh, raportis oli ära toodud erinevaid probleeme ja proua Mogherini selgitas meile olukorda ja öeldi, et standardid ja normid on märkimisväärselt paranenud, et äh, erinevad äh, standardite osas on vaja kohaldada erinevaid kriteeriume, aga on ka asju, mille puhul me ei tohiks äh, siin kuradit Peltsebuliga välja ajada. siin on väga palju raskusi ja välisteenistus üritab äh, järgida neid äh, soovitusi, mida Kontrollikoda on teinud, lõpetuseks tahaks tänada raportööri tema töö eest ja selle eest, et meie äh, kahtlusi võeti arvesse, esitama veel täiendavaid muudatusettepanekuid ka, aga ähm, oleme kindlad, et ka teised või, et ka teiste institutsioonide osas võiksime teha muudatusettepaneku. aitäh. härra Kuhn, palun aitäh, ka mina tahaks raportööri tänada tema töö eest ja tahaks talle öelda, et ma olen paljuski temaga nõus, aga mitte kõigis asjades, mõningaid asju tahaksin esile tuua. esiteks personali vähendamine viie protsendi võrra, mida me oleme nõudnud teistelt institutsioonidelt ja mis on rahuldavate tulemustega ära tehtud, aga me ei tohiks ära unustada seda, et meil on vaja ka juhtide osas järelkasvu ja kui me personali edasi vähendaks, siis äh, seaksime me selle võib-olla ohtu, eriti välisteenistuse puhul, millel on järjest rohkem äh, täiendavaid ülesandeid, mis seonduvad julgeolekuga, ebakindla olukorraga maailmas, me peaksime tähelepanu pöörama sellele, et äh, seda ei tehtaks välisteenistuse töö arvelt. ja välisteenistuse kohta veel nagu juba öeldud, tegemist on olulise institutsiooniga Euroopa Liidu jaoks, aga ka liikmesriikide delegatsioonide jaoks, kuna nad tihti kasutavad ära meeleldi välisteenistuse eh, briifinguid, nii et see ülesanne on neil järjest olulisem ja tuleks eh, positiivselt välja tuua ka see, et kõrge esindaja e, reisikulud on läbipaistvad enamuses ja liikmesriikide välisministrid võiksid sellest eeskuju võtta. ja veel tuleks positiivselt esile tõsta seda, et meil on tulevikus palju vähem tasustamata praktikat ja üritatakse ka saavutada seda, et hoonete haldus paraneks, äh, mida oleks kindlasti ka võimalik äh, teha ja et äh, selles osas oleks tagatud keskne koordineerimine. Euroopa ombudsman, selle kohta on võimalik öelda, et tegemist on väärtusliku liitlasega, mis puudutab läbipaistvust ja probleemide kõrvaldamist. probleemiks on endiselt see, et nõukogu ei ole endiselt võimeline täitma meie soove. pea, sekretäri kutse üheksandast novembrist, sellele ei ole endiselt vastatud, peaksime küsima, et kas on üldse võimalik nende eelarve täitmist heaks kihta, kiita või jällegi ei ole seda võimalik teha, mis puudutab regioonide komiteed ja majandus- ja sotsiaalkomiteed, siis siin on kritiseeritud reisikulusid ja härra Salafranca ettepanek oli, et me võiksime võib-olla ka ise vahel sellega tegeleda ja see on hea ettepanek, ma arvan, et mõlemad komiteed on minevikus teinud head koostööd ka hoonete ja ressursside jagamise osas ja ma arvan, et meie Euroopa Parlamendina saaksime ka ähm, teha head koostööd äh, nende komiteedega, et me oleme seda minevikus teinud, aga seda võiks veelgi laiendada, sest äh, neil on tõesti head sidemed äh, piirkondadega äh, Ähm, mm, regioonide komitees, aga ka äh, majandus- ja sotsiaalkomitee liikmed, äh, oluline on säilitada head suhted ka nendega, aga see peaks äh, põhinema vastastikusel, et kui nemad midagi soovivad, siis meie peaksime ka neid kuulda võtma. ja kontrollikoja puhul tahaksin märkida seda, et äh, Äh, seal kaldutakse ka nüüd selle poole, et äh, naiste osakaal oleks suure, suurem, seda me nägime ka täna, aga seal on kindlasti veel võimalik olukorda parandada ja Euroopa Kohus lõpetuseks endiselt on väga palju tasustamata praktikaid ja selles osas oleks vaja olukorda parandada ja kuulamisel oli ka seda juba mainitud, et see neljakuune kohtuniku mandaat mis lõpuks tähendas seda, et äh, seitsmekümne tuhande euro osas hüvitati kulusid, mina sellest aru ei saa, ehkki see oli võib-olla seaduslik, aga proportsionaalne kindlasti mitte. nii et äh, selles osas peaksime ka survet avaldama, et äh, tulevikus selline asi ei korduks. Need olid siis minu märkused, aitäh. Yeah, I can't see anybody from the ma ei näe, et oleks ECR-ist, ALDE-st või QE-st esindajaid. Äh, härra äh, Stas, kas soovite jälle härra Javor olla? jah, ja loen inglise keeles, sellepärast et ma loen ette selle teksti, mis ta mulle andis. Benedikt tänab sind äh, selle hea raporti eest. ta keskendub neljale valdkonnale, esmalt nõukogu. me teame, et oli mitteametlik dokument mille mina, mida mina läbi rääkisin eelmisel aastal, et äh, mõlemad institutsioonid peaksid eelarve täitmise heakskiidu protsessis tegema koostööd. oleme nimetanud selle komisjoni ju-, esimehe ja öö, ähm, äh, aseesimehed selleks, et nad äh, alustaksid läbirääkimisi. Benedik arvas, et praegune olukord ei ole läbipaistev ja aruandekohustusega kooskõlas ja tuleb ka muudatusettepanek selleks, et kutsuda mõlemad pooli läbirääkimistele, kus siiralt üritatakse kokkuleppele jõuda. teiseks arvab Benedikt, et me ei saa taluda seda mitte läbipaistvat praktikat, mille kohaselt tehakse Euroopa poliitikat ja võetakse vastu otsuseid, need on selges vastuolus ombudsmani arvamusega, me arvame, et raporti projektis tuleks ombudsmani arvamused ära tuua ja ähm, äh, tuleks avaldada survet nõukogule, et selline salastatud praktika lõpeks ja mis puudutab ähm, kontrollikoja raportit regioonide komitee kohta, siis äh, pärast ähm, äh, Olafi raportit äh, erinevaid komisjoni raporteid ja parlamendi resolutsioone, eriti äh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve täitmise heakskiiduga seoses kutsutakse re regioonide komiteed üles lekitajate äh, faili edasi andma selleks, et jõuda äh, kokkuleppele kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta lõpuks, see oli eelmises, äh, eelmise aasta resolutsioonis, aga nüüd me näeme, et regioonide komitee ei ole siiralt üritanud olukorda parandada ja Roheliste eh, fraktsioon tuleb välja ka sellise ettepanekuga. mis puudutab ombudsmani raportit, siis me tervitame uut kiirmenetluse eh, menetlust äh, selleks, et saada juurdepääsu dokumentidele. ombudsman tundub tegevat kõik, mis võimalik selleks, et jõuda Euroopa Liidu dokumentide osas äh, võimalikult suure läbipaistvuseni, aga on võimalik olukorda parandada peaaegu kõigi institutsioonide osas, me peaksime äh, toetama tema jõupingutusi. Benedik äh, tahab tõstatada võimalikku probleemi, mis seondub ähm, ombudsmani puhul äh, võimalike äh, Äh, ametikohtadelt edasiliikumise probleemiga, et mõni äh, ombudsmani töötajatest võiks edasi liikuda vastavatesse komisjoni peadirektoraatidesse ja äh, kutsutakse ombudsmani üles vastavaid lünki täitma. ja Benedikt kutsub üles ombudsmani, et teostatakse analüüs ja et ei vähendatakse rahastust ja komisjoni ja Euroopa Kohtu puhul on juttu sellest, et vaja oleks parandada kohtunike välistegevusega seonduvat, et vaja oleks avaldada ka vastavad andmed ja kutsutakse üles äh, Euroopa Kohust äh, viima läbi muudatusi selleks, et äh, et parandada olukorda, kus ühed kohtuametnikud lähevad tööle teistesse kõrgetasemelistesse ametikohtadesse. aitäh, härra Valli, kas soovite vastata? aitäh, Terek. tahan tänada variraportööre nende paljude ettepanekute eest, tervitan seda, et peaaegu kõigi raportite puhul ajame ühte asja ja meil on äh, ühised eesmärgid. proua Pitera rääkis äh, oma valdkondadest, äh, hankemenetlustest ja mm, pidevast äh, soolise tasakaalu kontrollist ja mehhanismi loomist, et äh, parandada olukorda hoonete poliitikaga seoses, need küsimused on minu jaoks ka väga huvitavad ja olen kindel, et äh, neid on võimalik ka raportis arvesse võtta. minu meelest sellega probleeme ei ole ja saame siis variraportööride kohtumisel sellega tegeleda. tegemist on tõesti väga hea ettepanekuga ja ma arvan, et neid asju on võimalik äh, siia probleemitult sisse panna ja nüüd äh, kolleeg Salafranca äh, märkused, Bart juba vastas nõukogud puudutavale, ta on olnud ka töörühma liige, mis sellega tegeles. loomulikult ähm, tuleb nõukogu peasekretäri survestada, et ta oleks valmis äh, omalt poolt ka midagi tegema. meie parlamendina oleme ju kodanike ja maksumaksjate käepikenduseks äh, ja nüüd on äh, palju aastaid läinud, ilma et olukord oleks muutunud paremaks. nii et me oleme kõik ühel arvamusel ja peaksime vaatama siis, äh, mida oleks võimalik oma raportis veelgi paremini käsitleda, et raport oleks äh, nõukogud puudutavas osas parem. mis puudutab äh, kohut, siis me oleme ühel arvamusel. ja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja liiga suured reisikulud Eh, seoses eh, Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja Regioonide Komiteega. ma olen eh, nende komiteede esindajatega rääkinud, nad ütlesid, et on võimalik olukorda parandada, nagu ka parlamendis alati, kui me räägime eelarvest, siis on alati võimalik leida asju, mida oleks võimalik parandada, vahel kasutades uusi tehnoloogiaid, vahel mõningate ühepäevaste istungite puhul äh, Äh, siis võiks kasutada näiteks mingisuguseid videokonverentse, et oleks võimalik äh, kokku hoida reisikulusid, et ei peaks nii paljud inimesed kohale tulema. ja meie esindajad olid ka nõus võtma selliseid äh, märkusi ja arvamusi, ka meie peasekretär oli nõus sellega, et kui me räägime kuludest ja väljaminekutes, siis me peaksime üritama kulusid kokku hoida, kasutama uusi tehnoloogiaid selleks, et äh, ei oleks vaja kulutada raha rei-, sellistele reisidele, mis ei ole hädavajalikud. kindlasti on võimalik siin olukorda parandada ja kolleeg Kuhn, te tegite ka mõningaid omapoolseid märkusi per-, viieprotsendine personali vähendamine, et selle juurde tuleb kindlaks jääda, aga on ka tööd, mida need institutsioonid peavad tegema. jah, välisteenistused tõepoolest, personali tuleb vähendada, aga mitte seal, kus seda personali on hädasti vaja, nii et tuleb olukorda korralikult analüüsida ja tuleb vaadata, et ei loobutaks midagi, millestki, mida on hädasti vaja ja kõrge esindaja reisikulud tõepoolest, see on nüüd palju äh, läbipaistvam Euroopa tasandil, kui see tihtipeale on liikmesriikide tasandil ministrite puhul, aga oluline on see, et mindaks nii kaugele kui võimalik, kõrge esindaja on olnud väga avatud selles suhtes, eriti mis puudutab liiga öö, suuri reisikulusid. seal on alati võimalik selgitada, et miks neid summasid on kulutatud. et iga väikest asja ei ole vaja põhjendada, aga kui tegemist on suurte kuludega, ehm, mille puhul on tõesti olnud olukord väga pakiline, siis tuleb tõesti seda põhjendada ja olla läbipaistv. Ehm, ja me kõik teame, et poliitikaga kaasnevad ka teatavad kulud, see on hädavajalik, aga mm, kui tegemist on kõrgete, suurte kuludega, siis tuleb neid ka selgitada ja hooned, me teame, et välisteenistus tegutseb kolmandates riikides, tihti on tegemist väga keerukate olukordade, väga raske on leida sobivaid lahendusi, aga kui ma rääkisin vastutavate isikutega, siis nad äh, rääkisid, nad teevad kõike, mis võimalik selleks, et kulusid kokku hoida. ja see on äh, ka see eelarve valdkond, kus on äh, suured kulud ja seal on kindlasti võimalik olukorda parandada. ja ombudsman variraportööridega kindlasti räägime sellest veel, teised on sellest ka rääkinud, nagu näiteks Pärt sellest ähm, äh, ühelt ametikohalt teisele liikumisest ja huvide konfliktist ja ähm, kontrollikoda ja sealne sooline tasakaal. kõigis institutsioonides on vaja tähelepanu pöörata soolisele tasakaalule ja tasustamata praktika kohtus ja ka teistes institutsioonides oluline on see, et praktika eest tuleks tasu maksta, tuleb vältida seda, et inimesed töötaksid tasuta, mõned institutsioonid selgitasid meile, et et kuna tihtipeale on tegemist väga lühikeste praktikaga, praktikatega, mille kestus jääb alla kolmekümne päeva, siis nende eest tihti tasu ei maksta, aga võiks mõelda sellele, et näiteks hüvitataks näiteks toitlustuskulud ja kui tegemist on pikemate praktikatega, mis kestavad kuus kuud kuni aasta ja iga päev tuleb tööd teha, siis see on küll hädavajalik, et nende, neid ka tasustataks selleks, et ähm, neid noori inimesi ei kasutataks ära. ma arvan, et äh, ma olen nüüd äh, käsitlenud kõiki küsimusi. ai, siiski läbipaistvusega seoses on siin üks äh, küsimus, millest rääkis Pärt, regioonide komisjon ja regioonide komitee ja lekitajad meie oleme ka tihtipeale võidelnud nende eest ja ka siin on äh, seksuaalse ahistamise juhtumeid ja on ka äh, selliseid äh, kohtuotsuseid, millest ei ole kinni peetud, aga kohtu osas on äh, kohtus on ka, mm, tegeldakse edasi nende äh, teemadega mm mina toetan seda, et meil oleks väga Äh, tugev seisukoht, me oleme eelmistel aastatel ka oma seisukohti tugevalt esindanud. tingimata on vaja ka, ka kaitsta ahistamise eest institutsioonide töötajaid ja ma olen sellega täiesti nõus, kui teil on veel küsimusi, siis ja äh, olen nõus neile vastama, me kindlasti kohtume veel, räägime erinevatest küsimustest ja vaatame, et äh, kus on siis meie arvamused äh, kattuvad, äh, mis, seda on tegemist, sellega on tegemist eri, enamuse küsimuste puhul ja kui on eriarvamusi, siis kindlasti konsulteerime teiega. Marko uh,, of... aitäh, Marko, siin tehti väga palju positiivseid kommentaare raporti kohta, nii et palju õnne ja nagu öeldi, kolleegid teevad muudatusettepanekuid ja nende muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on esimesel märtsil. Läheme kohe järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on päevakorrapunkt number kuuskümmend, mis puudutab Euroopa äh, tulevast rahastamist ehk äh, kahe tuhande, pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. raportööril ei olnud võimalik kohale tulla, sellepärast äh, lubas teda asendada proua Schmidt, aga kõigepealt anname sõna kontrollikojale ja nagu ma aru saan, kontrollikoja esindaja Jan Gregor on juba kohal. aitäh, härra Voon, aitäh sõna andmast, lugupeetud äh, kontrollikoja liikmed, daamid ja härrad. lubage mul esitleda Euroopa Kontrollikoja dokumenti Euroopa Liidu tulevase rahastamise kohta see raport avaldati eelmisel nädalal, viieteistkümnendal veebruaril ja me soovime veel teisigi dokumente avaldada. üks puudutab ÜPP tulevikku, teine ühtekuuluvuspoliitika äh, tulevikku ja kolmas äh, teadusuuringute äh, programmide lihtsustamist ja need raportid on ette nähtud siis teiseks kvartaliks sellel aastal. ja juunis-juulis äh, soovime me teise mõttedokumendi Euroopa rahastamise kohta äh, avalikustada ja me eeldame, et me saame siis reageerida juba komisjoni ettepanekule. selle aasta teises pooles töötame me välja oma arvamuse oma vahendite otsuse kohta ja samamoodi ka sektoripõhise seadusandluse kohta. selle dokumenti koostamisel oli meil suureks probleemiks see, et kuidas need head ja horisontaalsed äh, sõnumid äh, sellesse dokumenti sisse panna ja lähtusime kahest kõige tähtsamast küsimusest äh, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal vastu võetud otsustest, kuidas äh, kõige paremini Euroopa Liidu vahendeid kasutada, sektoripõhine lähenemine ja teiseks äh, topelttöö vähendamine, millised probleemid on raamatupidamisega ja nii edasi. me vaatasime või vabandust, võtsime aluseks ka viimased kolm aastaaruannet ja kasutasime kuuteist eriraportit, äh, mis koostati siis aastatel kaks tuhat viisteist kuni kaks tuhat kaheksateist. ja me ei tohi unustada, et me koostasime ka aruande ka mitmeaastase finantsraamistiku vahearuande kohta. me üritasime keskenduda ühele kõige tähtsamale osale komisjoni eelmise aasta analüüsidokumendis ehk me keskendusime siis äh, kontrollikoja rollile nõu andmisel, kuidas parandada siis haldust ja aruandlust. komisjoni analüüsidokumendist tahaksin välja tuua, et mõned küsimused äh, taustainfos komisjon täiesti õigustatult annab teada, et Euroopa Liidu el-, eelarve väheneb ühe koma kaheksateist protsendini SKT-st siis kuni alla ühe protsendi SKT-st ja komisjon peab samal ajal tagama Euroopa kodanike suurema turvalisuse ja konkurentsivõime, jätkusuutliku arengu ja Euroopa majanduse õitsengu ja seda siis vähemate vahenditega. tegemist on probleemiga, millega peame tegelema kõik üheskoos ja siia juurde lisandub veel ka Brexiti küsimus. me ütleme veel ka, et järgmise mitmeaastase finantsraamistiku küsimus on tõesti väga raske ülesanne uute väljakutsete olemasolevate poliitikate jätkamise vahel tuleb mõelda selle peale, millistes valdkondades on võimalik lisandväärtust saavutada ja kuidas keskenduda kulutamisreeglitele, kuidas kasutada võimalikult palju erinevaid vahendeid nagu grante, laene ja nii edasi Äh, samamoodi millist rolli peaks äh, mängima investeerimispank ja väga paljudest valdkondadest äh, keskendumisele tuleb üle minna mõningatele valdkondadele. siin näete reegleid, mis komisjon on paika pannud, meil on siin neli põhimõtet paika pandud, lihtsustamine, paindlikkus, Euroopa Liidu lisandväärtus ja äh, Äh, selge aruandlus äh, ja me üritame neid põhimõtteid kasutada äh, eelarve terve tsükli puhul, nii prioriteetide puhul, vahendite jagamise puhul, programmide kavandamisel ja ka siis tulemuste hindamisel. esimene valdkond, lisandväärtus. komisjon täiesti õigesti pakub välja selle, et lisandväärtus peaks olema mitmeaastase finantsraamistiku kõige tähtsamaks eesmärgiks. et Euroopa Liidu eelarve puhul tuleb keskenduda nendele valdkondadele, kus on võimalik kõige rohkem lisandväärtust saavutada just Euroopa Liidu tasandil ja peale selle tuleb, tuleks ka rohkem kasutada erinevaid finantsinstrumente ja tagatisi ning finantsmeetmete puhul me tõime välja ka oma eriraporti number üheksateist murd kaks tuhat kuusteist just nende samade meetmete kohta, kus on siis välja toodud ka meetmete riskid, aga samal ajal me tunnistame ka, et väga paljud äh, riskid on kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend programmiperioodi ajal juba vähenenud või neid on vähendatud esimene ettepanek. me lähtusime ka arvamusest, mille komisjon võttis vastu kahe tuhande kümnendal aastal ja me tegime ettepaneku, et Euroopa Liidu lisandväärtuse kontseptsiooni tuleks välja töötada institutsioonide vaheliselt ja seda tuleb kasutada kogu eelarvetsükli ajal tõesti prioriteetidest, rahade tagamisest äh, väljamaksest kuni tulemuste hindamiseni. oleme nõus Marju Monti kõrgetasemelise töörühma ettepanekuga, et meil on vaja paremini kulu-tulu analüüse välja tuua ja seda, millised eelised on liikmesriikidel ja et meil on võimalik siin ka finants ja äh, finantsilisi ja mittefinantsilisi eeliseid välja tuua Euroopa Liidu liikmelisuse puhul. paindlikkus. siin oleme nõus komisjoniga, et tuleb tagada piisav paindlikkus ja seda stabiilses raamistikus. ja siin me oleme teinud ettepaneku keskenduda kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta aruande peatükile number kaks ja ütleme, et paindlikkuse meetmeid tuleks kasutada selleks, et äh, leevendada ettenägematuid kulutusi ja neid ei peaks kasutama näiteks äh, programmide äh, rakendamise viivituste leevendamiseks me oleme välja pakkunud ka reservisüsteemi sisseviimise ja meil peaks olema süsteem, äh, millega oleks siis ette nähtud ka see, kuidas reservist eelarvesse raha kantakse ja vastupidi. ja ettepanek number kolm, siin me lähtusime mitmeaastase finantsraamistiku vahearuandest me leiame, et meil peaks olema kesk- ja pikaajaline finantsplaan ja kus tuleks erinevaid tegureid arvestada, nagu näiteks maksmata arved, eelrahastamine ja äh, kriisivahendid. me leiame, et äh, erinevaid muid rahastamisvahendeid tuleks välja tuua ühes dokumendis ja selline laiapõhjaline rahastamisplaan vajaks iga-aastast ülevaatamist. seda siis koos finantsperspektiivi äh, vastuvõtmisega. siis tuleks reegleid lihtsustada, kontrollikoda nõustub selle ettepanekuga ja teises kvartalis sellel aastal me koostame ka ja avaldame oma raporti selle kohta ja me tervitame ka komisjoni otsust omavahendite ettepaneku lihtsustamise kohta. ettepanek number neli, see tuleb kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta aruande kolmandast peatükist, me leiame, et tuleks ära kasutada neid võimalusi, mis tulenevad meie Äh, strateegilise finants- ja programmeerimistsükli ühtlustamisest, me peame üleüldiselt äh, Euroopa Liidu tulemusraamistikku parandama. me peame tulemuste saavutamise keskkonda parandama ja see tähendab seda, et me peaksime panema paika strateegilised eesmärgid, välja tooma ka põhilised eesmärgid, nii finantsilised kui ka mittefinantsilised, mida me soovime saavutada me peaksime võimalikult palju kasutama ära ka koostalitusvõimet selleks, et äh, kulusid kokku hoida ja vähendada siis topelttööd ja kattumisi erinevate programmide vahel. ja peale selle tuleb tagada õigusliku aluse olemasolu programmide jaoks äh, ja samamoodi tulemustepõhine aruandlus peaks olema ka lihtsam ja kasutajatele kättesaadavam ning ka kasutajasõbralikum. lihtsam aruandlusel lähtume siis jällegi aruandest, mille avaldasime aastal kaks tuhat neliteist, mis puudutas aruandlust ja sellega seotud äh, probleeme ja me leiame, et välja tuleb töötada meetmed ja reeglid kogu Euroopa äh, vahendite kasutamise aruandluse kohta siin on jällegi väga tähtis demokraatlik kontroll ja see, mis on aluslepingutes kirjas, et Euroopa Liiduga seotud organid tuleks Euroopa Liidu eelarvesse tuua, praegu on problemaatiline just arengufond, mis selles ei ole. me oleme paika pannud põhimõtted siis kahe tuhande neljateistkümnendal aastal oma analüüsis Need on, neid on kokku kuus tükki, seal on väga selgelt vastutus paika pandud, siis samamoodi see, kuidas administratsioon peab saavutama eesmärgid nende fondidega, korralik demokraatlik kontroll, peale selle peab olema võimalik äh, korrigeerida ja parandada äh, tulemuste saavutamist äh, Äh, samamoodi tuleb keskenduda tulemuste saavutamisele ja peale selle peaks olema võimalik siis ka pärast soovituste tegemist kontrollida, äh, kui palju neid täideti ja millised olid tulemused. ja peale selle peaks olema kontrollikojal äh, täieõiguslik auditeerimismandaat samasugune nagu ka teistel Euroopa Liidu organitel, nagu näiteks välja pakutud Euroopa Valuutaliit, kuid nende ettepanekute rakendamine võib tähendada seda, et lepinguid tuleb muuta ja meil oleks väga hea meel, kui meie oleksime ka esindatud nendes erinevates organites. meil on teatud olnud äh, raporteid, äh, mille koostamisel on meil väga raske saada informatsiooni oma partneritelt siis. ja nüüd viimane slaid, äh, siin on meie ettepanekud siis piltlikult välja toodud, see puudutab siis kogu eelarvetsüklit ja me üritame tõesti keskenduda just põhimõtetele oma dokumendis, mitte erinevatele sektoritele kui see ei tähenda, et neid ei võiks kasutada erinevatele sektoritele, nii et ma tooksin siin mõningad näited ÜPP puhul. me koostasime päris tähtsa raporti rohestamise kohta, mida teiega täna arutatud samamoodi noorte talunike programmi kohta ja ka kalanduskontrolli kohta raporteid, siis horisontaalne raport, mis puudutas sertifitseerimisorganeid põllumajanduses ja ühtekuuluvus valdkonnas oleme koostanud raporteid Ühtse taeva noorte töötuse kohta, Jaspersi toimimise kohta, raudteetranspordi haldamise kohta. aitäh teile ja olen valmis vastama teie küsimustele, juhul kui need on. ja, wir... aitäh! tõesti, suudame ennast sellega identifitseerida, palju, mida me soovime on siin kirjas, suur tänu selle dokumendi eest ja nüüd äh, raportöör Sarvanmaa nime saab sõna proua Schmidt. jah, aitäh, härra Sarvanmaa ei saa kahjuks täna siia tulla ja ta palus mul äh, oma mõtted ette lugeda. ma äh, südamlik tänu Kontrollikojale kes on taaskord tõestanud oma olulist rolli ning koostanud nii põhjaliku dokumendi. ma olen igati rahul nende konkreetsete meetmetega, mida on välja pakutud selleks, et parandada paindlikkuse, läbipaistvuse ning ähm, ähm, üldist tööd. nagu raportis öeldakse, siis komisjoni dokumendis on välja toodud, kuidas aja jooksul on olukord lihtsustunud ning nüüd on meil võimalus eh, reformida kogu eelarvesüsteem. see reform peaks viima tõhusama, läbipaistvama eelarveni, mis on paremini suunatud nende valdkondade lahendamisele, kus lisandväärtus Euroopa tasandil on kõige suurem ning vajadus eh, samamoodi ning mida saab põhjalikult analüüsida, see peab kodanikele aruandlus peab olema parem. selline lisandväärtus peaks tuvastama ka võimalusi Euroopa Liidu eelarves ning hindama majandusmeetmete ja tagatiste mõju. lähenemine peaks täpsemini kajastama ka kulusid ja tulusid nii Euroopa Euroopa Liidu liikmelisuse osas, mis puudutab nii finantsilisi kui mittefinantsilisi kohustusi. muutuvatele olukordadele reageerimine peaks paranema, siin on meil vaja suuremat paindlikkust ja täiendavaid reserve erakorralisteks juhtumisteks. sooritust ja selle täitmist tuleb parandada strateegilised prioriteedid ja finantsplaneerimine on tagatised, et mm, vähendada indikaatorite arvu ning parandada eelarvete omavahelist sisu. arvestades seda dokumenti, peaks Euroopa Liidu, peaksid Euroopa Liidu finantsid olema läbipaistvamad äh, ning me peame üle vaatama kõik valdkonnad, aruandluskohustus ja läbipaistvus peaksid äh, rakenduma nii Euroopa Komisjonile kui ka Euroopa Keskpangale ning Investeerimispangale muuhulgas. ma loodan, et komisjon on piisavalt julge ja mõistlik, et neid konkreetseid ettepanekuid arvesse võtta, kui järgmist finantsraamistikku välja töötatakse kontrollikoda on äh, olulisi punkte analüüsinud ning viidanud äh, probleemsetele küsimustele. on vaja, et paremini analüüsida ning auditeerida Euroopa Liidu finantse. me toetame Euroopa Kontrollikoja ettepanekuid ning kutsume üles Euroopa Komisjoni neid ka arvesse võtta järgmise finantsraamistiku väljatöötamise valguses, aitäh! aitäh, järgmisena on nimekirjas proua Tlabajova uh,. Um, aitäh, head äh, kontrollikoja liikmed, härra Gregor, suur tänu selle väga hästi ettevalmistatud ülevaate eest. ma arvan, et ma nõustun teie ettepanekutega, need on tõesti väga head, ma nõustun teie äh, välja toodud murekohtadega, aga mul oleks siiski paar küsimust, võib-olla mõned on pigem filosoofilisemat laadi, aga võib-olla on hea, et me seda arutaksime. selles dokumendis te mainite, et põhiline on silmas pidada Euroopa Liidu lisandväärtust. ehk siis see täiendav väärtus, mida saab pakkuda lisaks liikmesriikide tegevustele koordineerimisest saadav tulu, komplimentaarsus ja nii edasi, oluline on Euroopa Liidu dimensioon laiemalt ja nii edasi. loomulikult, kuna kasu on otsene või ka kaudne, siis kas see lisandväärtus on suunatud Euroopa Liidu kodanikele? see, võib-olla mu küsimus on keeruline, aga võib-olla leiame ühiselt lahenduse. kuidas te kirjeldaksite Euroopa Liidu lisandväärtust Euroopa kodanikele ühe lausega, väga lihtsalt ja selgelt, sellepärast ma arvan, et mõiste lihtsus on määrava tähtsusega mitte ainult meie kodanike jaoks, vaid ka nende jaoks, kes saavad kasu nendest toetustest praegu ja tulevikus. nüüd täiendav finantsinstrumentide ja garantiide kasutamine. siin on meil kaks erinevat dilemmat. esiteks, riigiasutuste huvides, omavalitsuste huvides, kes, kellele finantsmeetmed väga ei meeldi ja kellele riigiabi mõiste põhjustab äh, probleeme ja teiseks äh, toetused äh, hargmaistele ettevõtetele erasektoris. mis on teie seisukoht seoses garantiide ja finantsinstrumentidega nii riigi kui erasektorit arvesse võttes? ja minu viimane küsimus, subsidiaarsus, lähimuspõhimõte ja see nii-öelda ülelihvimine mitmetes riikides ei käi need asjad käsikäes. eriti kui on juttu riigihangetest, on kus on direktiivi rakendamiseks kakskümmend kaheksa erirežiimi. võib-olla on ühisturul vaja ühtseid reegleid, mis on üle Euroopa ühesugused, aga mis on Kontrollikoja seisukoht selles küsimuses, mis puudutab lihtsustamist, ehk siis lihtsad juriidilised režiimid, kas see on see suund, kuhu me liigume, aitäh? Herr Gregor, ich möchte Ihnen das Wort geben und dann... härra Gregor, tahaksin anda teile sõna ja siis saab sõna komisjon. Let me thank you for uh, the positive suur tänu nende positiivsete märkuste eest, küsimuste eest. üritan siis vastata kõigepealt, mis puudutab seda Euroopa Liidu lisandväärtust, siis lähtun komisjoni definitsioonist mida komisjon on kasutanud juba aastast kaks tuhat üksteist, see on suhteliselt lihtne ja see puudutab väärtust, mis tuleneb Euroopa Liidu sekkumisest täiendavalt siis sellele väärtusele, mida looksid liikmesriigid üksi oma tegevusega. aga tegelikkuses see loomulikult nii lihtne ei ole ja alates septembrist kaks tuhat seitseteist oleme heaks kiitnud ehm, konkreetsemad ülesanded, mis puudutavad meie kvaliteedikomisjoni ning analüüsime Euroopa Liidu lisandväärtust, praegusel hetkel töö käib ja loomulikult oleme valmis arvesse võtma ka komisjoni ettepanekuid oma töös, aga lisandväärtus Euroopa tasandil on oluline võtmesõna juba alates aastast kaks tuhat kümme ning ka oma auditeerimisküsimustes peame seda silmas ning ka eriaruannetes. nüüd finantsinstrumentide roll sissejuhatavas sõnavõtus viitasin kahele aruandele üheksateist aastast kaks tuhat kuusteist, mis puudutas äh, instrumentide eriaruannet ja seda käsitleti põhjalikult, selle laialdast kajastust ning äh, see puudutas nii finantsinstrumente, aga see puudutas instrumente pigem riikide tasandil seal on teatud põhimõtted, mis puudutavad nii liikmesriike kui ka neid finantsinstrumente, mis on kesksel tahan, tasandil ning äh, puudutavad ka koostööd Euroopa Komisjoni ja Investeerimispanga vahel. ma arvan, et me liigume õiges suunas, aga siin tuleb edasi liikuda ettevaatlikult ning oluline on, et komisjon põhjalikult hindaks riske ning analüüsiks seda ka õigusaktide ettevalmistamise käigus. finantsinstrumentide kasutamine erasektori puhul on oluline, kui ka erakapitali on kaasatud. ma ise eelistaksin, et ka riigis sektori puhul keskendutaks avaliku sektori äh, kulutustele. nüüd see gold plating, jah, siin äh, tihti kritiseeritakse riike, aga oluline on ka vaadata, mis on asja tuumaks ning äh, võib-olla oleme varasemalt midagi avastanud, mis on viinud olukordadeni, kus liikmesriigid on oma süsteeme keerukamaks muutnud, seega me tervitame komisjoni püüdlust reegleid lihtsustada. oluline, hea, ideaalis oleks meil ühtsed reeglid. nüüd riigihangete puhul selline lähenemine oleks üsna revolutsiooniline, aga kuna liikmesriikides finantsjuhtimine on ikkagi riigi kätes, siis riigihanked on ainult üks osa sellest süsteemist ja ma ei näe, et oleks võimalik seda teha, sellepärast et finantsmäärus puudutab Euroopa Liidu institutsioone ning osaliselt tuleb arvesse võtta ka liikmesriikide õigusraamistikke. ühelt poolt see tõesti lihtsustaks lepinguosaliste ja kasusaajate olukorda, aga see ei, ei oleks kooskõlas lähimuspõhimõttega ega sellega, et finantsküsimused on ikkagi liikmesriikide pädevus, aitäh. aitäh ja komisjoni nimel härra Presa. And... Uh, suur tänu. kõigepealt tahaksin tervitada rõhutada ja tänada seda Kontrollikoda selle dokumendi eest, sest need teemad, mis siin tõstatusid, need soovitused, mis tehakse, on suurel määral kooskõlas äh, selle mõtlemisega, mis on komisjonis ja mis kajastub ka meie arutelu dokumendis, mis puudutab Euroopa Liidu finantsvahendite tulevikku keskendumine lisandväärtusele, reageerimisele, paindlikkusele, need on ka valdkonnad, kus tõepoolest ka siin kojas on väga palju üksmeelt ning meil on ühised eesmärgid. võtaksin kiiresti läbi need erinevad teemad, mida härra Gregor tõstatas. nüüd see Euroopa Liidu lisandväärtus, see on äh, subsidiaarsuse teine külg, need Euroopa Liidu eesmärgid, mida tuleks siis saavutada tõhusamalt Euroopa Liidu tasandil, seda tuleks ka rahastada Euroopa Liidu tasandil. jah, seda ei ole alati nii lihtne mõõta nagu ka Kontrollikoda ise ütleb. ja ei ole nii, et kõike, mida saab äh, lugeda, et see ka loeb või et või kõik, mis loeb, et seda saaks ka kuidagi mõõta. seega Euroopa Liidu lisandväärtus keskendub osaliselt sellele, mida saab mõõta, aga ka sellele, mida ei saa mõõta. näiteks tõhusad piiriületused, seda võib-olla ei saa rahas otseselt mõõta, aga see on selge eelis, mis läheb kaugemale kui ainult see liikmesriik, kus piirikontroll läbi viiakse. nüüd paindlikkuse küsimus. komisjon nõustub igati nende üldiste ettepanekutega, mida Kontrollikoda teeb järgmise finantsraamistiku valguses võtame neid ettepanekuid arvesse. mõningaid aspekte instrumentide lõikes, et oleks võimalik toetusi paindlikumalt kasutada, tuginedes ka praeguse mitmeaastase finantsraamistiku kogemusele. komisjon ei ole mm, kui me vaat-, mm, vaatame, kuidas arvestatakse tagasimaksmeid ja mm, sellega kohanetakse nüüd, kui nüüd Suurbritannia lahkub, siis on meil võimalus reformida seda eelarve koostamise süsteemi ning võtta seda laiemalt arvesse ning äh, käsitleda neid, äh, seda kasu, mis läheb äh, lihtsatest raamatupidamisreeglitest kaugemale. komisjon juba läbivaatamise käigus, ähm, kui vaadati läbi finantsmäärus, nüüd on meil äh, artikkel kakssada nelikümmend seitse ning ähm, koosoleku juhataja on ka selle teemaga tuttav. nüüd on komisjonil kohustus iga-aastaselt nõukogule ja parlamendile aru anda ja, ja koostada raporteid, mis puudutab ka tulevasi arenguid ning järgmise finantsraamistiku puhul võtame arvesse ka projektsioone, mis siis puudutavad maksude ülemmäärasid ehk siis ka sisulises mõttes on siin väga palju üksmeelt. lihtsustamise puhul tuleb silmas pidada, et äh, finantsmääruse valguses oleme juba asju lihtsustanud ning praegune mitmeaastane finantsraamistik on samamoodi siin mõju, mõju avaldanud, nüüd on suurem paindlikkus kontrollikoja ettepanek, et tuleks vähendada programmide arvu, seda komisjon kindlasti võtab arvesse ja üritab ka võimalikult suurel määral ellu viia. mis puudutab aruandlust, siis komisjon usub, et aruandlused, aruandlus on tagatud kogu eelarve lõikes. Need eelarveosad, mida viivad ellu teised partnerid, nemad annavad aru komisjonile ja seal on vaja ka vastavat audiitorit. nüüd vastuseks proua Tavleva küsimusele, kas kasutada finantsinstrumente, kas see on mõeldud ainult erasektorile või ka riigisektorile. kui meil on eelarvegarantiid, siis on see teatud projektide puhul on eeldus, et äh, nendega kaasneb äh, mingi sissetulek äh, näiteks erasektorile, aga näiteks ka projektide puhul, kus on tegemist eh, elamutega, elamuprojektidega, kus eeldatakse, et eh, seal kogutakse pärast makse või teenuste eest on mingi sissetulek, mida erasektor suudab edukamalt ellu viia kui riigisektor või näiteks selleks, et rahastada avaliku ja erasektori ühisprojekte, mis aitaks riske leevendada ning aidata leida ka täiendavat rahastust, mis, millele muidu ei võiks kandideerida ja Euroopa Liidu eelarve peaks selliseid ette, võimalusi ette nägema. et oleks selline paindlikkus et saaks äh, teha investeeringuid, mis lähevad äh, nimiväärtusest kaugemale. nüüd see aruandlus, mis puudutab äh, Euroopa Komisjoni. Euroopa Keskpank ei saa Euroopa Liidu eelarvest mingeid toetusi, seega täiendavaid kohustusi või tuleks põhjalikumalt analüüsida. auditeerimiskohustus sätestatakse õigusaktides ja on keeruline näha, kuidas seda auditeerimiskohustust saaks teistele osapooltele sätestada igal juhul ähm, tervitan seda ülevaadet ja see pakub väga väärtuslikku sisendit ka komisjonile oma töös, aitäh. aitäh. kui seda dokumenti lugeda, siis äh, on tõesti täielik déjà vu efekt ja küsimus on nüüd selles, et kuidas seda ellu rakendada ja ma ei ole kindel, et äh, ma kõigest olen õigesti aru saanud, aga eks me siis jälgime olukorda edasi, seda, kuidas äh, tsükleid kohandada, see oleks tõesti väga oluline ja aruandluskohustuse küsimus, äh, vaja oleks valged laigud kõrvaldada. nii et lõpetuseks äh, lühidalt me jälgime olukorda. kas proua Schmidt soovib veel sõna? ei soovi, härra Gregor saab veel sõna ja sellega me lõpetame selle päevakorrapunkti käsitlemise. aitäh selle eest ja äh, mina ootan huviga nüüd äh, ühise põllumajanduspoliitika tuleviku teemat ja suur tänu teile selle töö eest. ja nüüd jätkame punktiga kuuskümmend üks, kontrollikoja eriaruanne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 aitäh, proua juhataja, lugupeetud komisjoni liikmed, aitäh võimaluse eest äh, äh, rääkida sellest rohu, rohestamisest, et äh, tegemist äh, on si-, keerukama sissetulekutoetuste kavaga, mis ei ole veel keskkonnaalaselt tulemuslik, see äh, viidi sisse kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal uue maksena äh, talunikele, tegemist oli mehhanismiga, kuidas hüvitada talunikele see, mida nad teevad ühiskonna jaoks. Euroopa Liit kulutab raha, rohestamisele kaksteist miljardit aastast, mis moodustab kolmkümmend protsenti ÜPP otsemaksetest ja peaaegu kaheksa protsenti kogu Euroopa Liidu eelarvest. Äh, äh, põllumehed saavad, äh, said oma esimesed rohelised maksed kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal taotluste eest, mis esitati kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. meie peamised järeldused on, et rohest rahastamine, äh, rahastamisnõudmised äh, tavaliselt peegeldavad tavalisi äh, ähm, põllumajanduspraktikaid, enamus saavad neid toetusi nii, et need tegelikult mingeid täiendavaid nõudmisi väitma ei pea, et äh, tegelikult ainult viie protsendi puhul on tegemist äh, olukorra mm, muutumisega põllumajanduspraktikatesse. seitsekümmend kolm protsenti äh, põllumajandusettevõtetest peavad täitma vähemalt ühte rohestamist ko-, ko-, kohustust, isegi kui äh, Äh, ettevõte pidi ainult ühel hektaril sajast äh, oma praktikat muutma, ikkagi loeti äh, kohustus täidetuks ja isegi kui mingeid muudatusi praktikates ei olnud, isegi kui rohestamiskohustusi täideti juba enne ja isegi kui kohustusi märkimisväärselt muudetakse, Äh, ja mm, seetõttu me arvame, et äh, tegelikult äh, ei ole meil erilisi tulemusi mm, võimalik jälgida et komisjon ei ole mingisuguseid spetsiifilisi eesmärke paika pannud, äh, ei ole paika pannud seda, et mida rohestamisega tuleks saavutada. eelarvet ei äh, saa õigustada selle meetme sisuga. kaheksakümmend eurot hektari kohta on toetust ja Euroopa Komisjon hindas tegelikult alguses, et äh, keskmised kulud ei peaks ületama kolmekümmet eurot hektari kohta aga tegelikult on väga palju erinevusi kümnest eurost kuni saja, rohkem kui saja euroni. tegemist on sissetulekutoetusega ja tegelikult on äh, rohestamispraktikad väga ebatõhusad, et äh, äh, püsirohumaad äh, väljaspool Natura kaks tuhat äh, äh, piirkondi ja mm, ökoloogilise kasutuse eesmärgiga maa-alad on, omavad üksnes piiratud mõju bioloogilisele mitmekesisusele. rohestamine muudab ÜPP palju keerukamaks ja seda tulemused ei õigusta see keerukus tuleneb äh, kattuvustest rohestamise ja teiste ke ÜPP keskkonnakaitse instrumentide vahel. Äh, liikmesriigid ei kasutanud paindlikkust rohestamise äh, rakendamisel, eriti mis puudutas ökoloogilise kasutuse eesmärgiga maa-alasid ja mm, püsirohumaasid selleks, et saada maksimaalset kasu äh, nendest keskkonnanõuetest, äh, nad pigem üritasid äh, rohestamist kasutada niimoodi, et koormus nendele ja nende talunikele oleks minimaalne ja meie soovitused järgmise reformi jaoks oleks järgmised, et komisjon peaks äh, välja töötama sekkumisloogika ÜPP äh, toetuse jaoks, mis võtaks arvesse Euroopa Liidu kliima- ja keskkonnaeesmärke, järgida tuleks eesmärke, et äh, talunikel oleks ainult siis juurdepääs maksetele, kui nad Ähm, järgivad ka EKIDE ja rohestamise nõudeid, et äh, spetsiifilisi vajadusi võib äh, järgida, äh, võib arvesse võtta siis, kui talunikud saavad tasu teatavate nõuete järgimise eest ja tuleb ka ära näidata, et äh, tehtud valikud on tõhusad, võttes arvesse meie poliitilisi eesmärke. aitäh ja kui teil on küsimusi, siis meeleldi vastan neile. aitäh väga olulise eru, eriaruande eest, äh, sellepärast me sellega uuesti tegeleme, kuna meil on küsimus, et äh, mida võttes arvesse Äh, seda selget kriitikat, mida me teeme, et mida me üldse saavutanud oleme ja meie äh, raportöör on härra Stehovski, kes saab ka kohe sõna. aitäh. me ei pea täna kinni ettenähtud ajakavast, aga ma olen õppinud kiiresti jooksma, nii et loodetavasti ma millestki olulisest ilma ei jäänud tahaksin tänada äh, Kontrollikoda selle olulise raporti eest. ma arvan, et see raport näitab väga selgelt ära, mispärast me täna siin oleme ja oluline on, et äh, tegeldakse väga olulise ÜPP valdkonnaga, see raport äh, peegeldab praegust põllumajanduspoliitikat, mis nõuab tõesti keerukat reformi rohestamine, tegemist on üsna suure osaga Euroopa Liidu eelarvest, peaaegu kaheksa protsendiga, ja see on üsna murettekitav, võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja järeldusi. see ähm, summa ei vasta eesmärkidele, mida oleks pida-, äh, tulnud saavutada nende äh, instrumentidega. Äh, ma saan aru, et algsed eesmärgid olid võrreldes saavutatuga erinevad. Euroopa Parlament Äh, toetab kõiki võimalikke vahendeid kliimamuutuste leevendamiseks, aga me peame olema väga kriitilised, me peame konstateerima, et see programm, et seda programmi tuleb täielikult reformida või siis praegusel kujul tuleb see peatada. muutused põllumajanduses on hädavajalikud ja ma arvan, et selle äh, instrumendi loogika on väga nõrk. minu arvamusel on, arvamuse kohaselt on see instrument liiga keerukas, seal on väga vähe läbipaistvust, seal on väga kõrged riskid, kuna see ähm, kallutab inimesi kuritarvitustele ja seda on võimalik ka näidata, Euroopa Kontrollikoja sõnutsi ei ole selge, kuidas see programm peaks andma panuse Euroopa äh, Liidu eesmärkide saavutamisele, äh, saavutamisse seoses kliimamuutuste vastase võitlusega. mina oma raportis äh, tahan teha ettepaneku, et rohestamist tuleks arvesse võtta Euroopa põllumajanduspoliitika reformi ettevalmistamisel, aga tuleb kaaluda, et kas ei oleks mõistlik rohestamise kulusid vähemalt osaliselt ümber jagada, võib-olla tuleks luua teisi programme mis on oma tõhusust juba tõestanud ja mis aitaks meil paremini täita Euroopa Liidu kliimaeesmärke. kõnelejate nimekirjas on nüüd kolleeg Kadenbach. aitäh ka minult äh, kontrollikojale ja Toomasele, ma arvan, et äh, see raport on sellepärast nii oluline, et me ja et me arutame seda uuesti sellepärast, et praegu on tõesti äh, väga oluline faas äh, Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika reformi äh, arutamisel ja kahjuks on see tulnud veidi hilja, kuna paljudes valdkondades on juba välja kujunenud teatavad äh, mõtted, äh, mis lähevad teatavatesse suundadesse. Äh, siin eelkõneleja juba rääkis ma ei tahaks nüüd kõiges süüdistada komisjoni, sellepärast et komisjoni ettepanekud, mis puudutasid Euroopa põllumajanduspoliitikat olid väga ambitsioonikad ettepanekud paljudes valdkondades ja eriti selles osas, mis puudutas ähm, rohestamist, oli komisjoni algne ettepanek äh, väga palju sihitum aga seal ei olnud ka väga selgeid eesmärke, mida Kontrollikoja ka kriti-, koda ka kritiseerib. aga ko-, parlament ja nõukogu intensiivselt tegelesid selle teemaga ja selle tulemusena äh, lahjendati paljusid instrumente nii palju, et neist jäi alles mingi äh, palett, millest liikmesriigid said valida välja need komponendid, mida oli võimalik kõige lihtsamalt rakendada ja need instrumendid, sellest instrumendist, mis pidi teenima kliima- ja keskkonnapoliitika eesmärke, sai instrument, mis ähm, teenis peamiselt põllumajanduse huve ja ma arvan, et me ei taha üheltki põllumehelt äh, ühtegi eurot ära võtta, aga äh, neid eurosid tuleks välja maksta ainult siis, kui nad on saavutanud neid eesmärke, mida nad pidid saavutama ja seetõttu on tulevikus vaja neid eesmärke palju selgemalt määratleda ja see sekkumisloogika, millest täna juba on juttu olnud, on midagi, millest me tulevikus äh, peaksime, mida me tulevikus peaksime kasutama mina ei tahaks, et me ütleks, et meil ei ole vaja seda rohestamist, et me peame nagunii äh, raha kokku hoidma, seega võime selle äh, ära jätta, et see rahastamine peaks olema eesmärk omaette, vaid eesmärgiks peaks olema äh, see, et me liiguksime rohelisema põllumajanduse suunas, aga et meil oleks selged eesmärgid, et liikmesriikidel oleks ülesanne äh, võttes arvesse nende geograafilist asukohta ja neid väljakutseid, mis sellega seonduvad ja mis on Euroopa Liidus väga erinevad ja ähm, sellega seoses on vaja suuremat paindlikkust, aga seda paindlikkust on vaja äh, ka kohapeal põhjendada, seda on vaja põhjendada teaduslike andmetega. me, mul on jäänud mulje, et meil on olemas lihtsalt äh, üks palett meetmetest ja ei ole üldse võimalik aru saada, et miks valitakse mingi mudel või mingi programm, see lihtsalt võetakse ja põhjendatakse seda paindlikkusega et äh, seal, kus tegemist on tõesti teaduslike ähm, argumentidega, ei ole selle vastu ka midagi, aga see ei tohiks olla suvaline, nii et äh, homme me Põllumajanduskomisjonis arutame seda raportit äh, hommi-, homme hommikul. seal on kolleegid, kes annavad kindlasti olulise panuse sellesse ja ma loodan, et tulevikus on meil samuti rohestamine, aga et meil siis äh, <clears throat> ei ole vaja öelda selle kohta pea, pealkirjas, et äh, eesmärke ei ole veel saavutatud. proua Tlabajova, palun ma pean äh, Kontrollikoja ja raportööri arvamusega olema nõus, et äh, rohestamistoetus äh, ei ole keskkonnaalaselt tulemuslik ja et rohestamine tõenäoliselt ei anna mingit olulist panust kliimamuutuste vastasesse võitlusesse, keskkonnaalasesse võitlusesse. ma arvan, et meil peaksid olema konkreetsed eesmärgid, nagu Karin ütles, ja mul on kaks äh, küsimust, üks komisjonile, üks kontrollikojale ja ma viitan äh, kontrollikoja aruande punktile kakskümmend kaheksa, kus on öeldud ja nüüd ma tsiteerin, et äh, kui tegemist on põllumajanduskultuuride mitmekesistamisega, Äh, siis tihtipeale ei olnud vaja rohestamist tõttu äh, teha mingeid muudatusi, sest äh, kas kahe tuhande neljateistkümnendal aastal juba oli mõningaid keskkonnaalaseid eesmärke vaja saavutada või siis nad olid vabastatud nende eesmärkide saavutamisest ja ainult ühe protsendi puhul Euroopa põllumajandus maast oli üldse mingisuguseid eesmärke seatud, mida tuli saavutada. et siin on tõesti küsimus selles lisaväärtuses ja tulemuslikkuses, mida me alati rõhutame Euroopa Liidu rahastuse puhul. ma tahaksin komisjonilt küsida, et millised ootused teil olid seoses rohestamise mõjuga ja nende ootuste puhul ma tõesti äh, pean silmas seda, et kui suurt osa Euroopa Liidu põllumajandusmaast äh, te silmas pidasite ja äh, kontrollikoja puhul, et mm, mida peaks ähm, kontrollikoda tõhusaks tulemuseks? kolleeg Flanagan, palun. aitäh, palun vabandust, jäid, jäin ilma kontrollikoja ettekandest Äh, rohestamine minu koduriigis on inimesed, inimesi hämmastanud, neid hämmastas see, kuidas seda korraldati ja jah, liikmesriikidel peaks olema vabadus äh, ise oma valikuid teha, aga see, kuidas seda tehti minu koduriigis, see oli väga hämmastav ja äh, kui on tegemist põllumajandusele raha kulutamisega, mida ma toetan, siis see ei teinud seda lihtsamaks, sest meil oli selline süsteem, et mida suuremaid toetusi sa ajalooliselt said, seda suuremad olid ka rohestamistoetused, nii et inimene, kes sai kakskümmend eurot või nelikümmend eurot hektari kohta, sai siis äh, viiskümmend protsenti lisaks ja see tähendas siis seda rahastamistoetamist, nii et see, kes sai nelikümmend ähm, eurot hektari kohta, sai kakskümmend eurot ähm, Äh, rohestamise eest ja kui keegi sai tuhat eurot, siis äh, sai rohestamise eest viissada äh, eurot juurde, nii et ehkki tehti ühte sama asja, üks sai viissada eurot ja teine kakskümmend eurot ja mm, ma ei tea, mida tehti teistes liikmesriikides, aga meie puhul äh, oli tegemist äh, mm, täiesti absurdse olukorraga ja väga kahju on seda kritiseerida, sellepärast et potentsiaal oli algselt suur ja selge on see, mida me tahame rohestamisega saavutada, et me tahame saavutada jätkusuutlikkust, me tahame võidelda kliimamuutuste vastu aga kliimamuutuste vastu ei saa võidelda niimoodi, kui anda ühele inimesele viissada eurot ja naabrile kakskümmend eurot ja siis väita, et see kõik põhineb loogikal ja teadusuuringutel. nii et loodetavasti varsti tuleb muutusi. aitäh, nüüd me oleme väga raskes olukorras. härra Paskol peadirektoriaadist põllumajanduse peadirektoraadist on kohal. mis me nüüd siis teeme, me ei saa nõustuda sellega, et igal aastal kulutame kaksteist miljardit eurot ja tulemusi ei ole, soovitud tulemusi. ja see on just selle eriraporti sisuks, nii et minu küsimus on, et mis me saame siis praegu teha? mida saame praegu ÜPP raames veel teha, mis on komisjoni ettepanekud, kas laseme sellel nüüd eh, edasi minna niikaua, kuni midagi paremat pähe torkab, see vist ei lähe ja kolleeg Selleri raportis on see ka kirjas. aitäh Kontrollikojale, siin eh, räägitakse teil ka eh, kolmanda joonise puhul sellest, kes keskkonna äh, probleemide ja keskkonnataseme vähenemisest. see tegelikult näitab, et äh, demokraatial on ka probleeme ja tõesti head kavatsused võivad küll head olla, aga kaasotsustusmenetluses, kui tõesti tegemist on inimestega, kes kõik ainult kogu menetlusest kas kasu lõikavad või siis millegi eest vastutavad äh, siis ei pruugi tulemus väga hea olla, aga see probleem jätkub teil, nii et ma ei taha nüüd kuulda, et noh, läks nagu läks, järgmine kord teeme paremini ja järgmine kord ei tee, tee, tee paremini, sest järgmisel korral on meil täpselt samad probleemid, needsamad probleemid, mis meil olid juba eelmisel korral, nii et tõesti suur tänu Kontrollikojale, tegemist on tõesti hästi tehtud tööga. me tegelikult aimasime seda, me, meil on silmad peas, me ei ole pimedad aga on ilmselge, et meil on siin suur probleem, väga suur probleem ja meil tuleb midagi saavutada ja me ei saa lihtsalt käed rüpes istuda. kolleeg Stas soovis ka veel sõna saada. jah, ma ei tahtnud tegelikult alguses sõna saada, aga nüüd, kui olen kõik ära kuulanud, siiski tuli mulle meelde see, kui me kahe tuhande kaheteistkümnendal, kolmeteistkümnendal aastal ÜPP-d reformisime minul on jäänud mulje, et see eh, volinik Tšiolose esialgne ettepanek rohestamise osas oli tegelikult palju radikaalsem kui see, mille üle hiljem hakati arutelusid pidama. ja tegelikult tuleb meil ka iseenda poole vaadata, kallid kolleegid. Euroopa Parlament ja teatud liikmed just eh, põllumajanduskomisjonis tegelikult aitasid kaasa sellele, et voli voliniku esitatud ettepanek äh, lahjendamist leidis ja nüüd kaks-kolm aastat hiljem näeme me, et Kontrollikoda ütleb, et need rohestamismeetmed, nii nagu nad praegusel hetkel seadusandluses kirjas on, ei toimi. nii et tegelikult äh, tuleb meil tunnistada, et seoluse esialgne ettepanek oli parem kui see, mis meile nüüd on esitatud. ja komisjonile küsimus on ju nüüd järgmine, et Äh, millal tehakse need uued ettepanekud? Äh, kas see oli mai-juunikuus, kui te meile ÜPP reformimise ettepanekuid teete? kas need on veekindlad ettepanekud, kas te lähete tagasi volinik Tsiolose esialgsete ettepanekute juurde, ma tõesti tahaksin seda teada, sellepärast palusin ka sõna saada. ja, darf ich nochmal das, den Ausschuss von, hat morgen kas homme on kellelgi aega minna põllumajanduskomisjoni, proua Kadenbach, oleks hea, kui keegi läheks sinna ja kuulaks ka täpselt, mis toimub. me peaksime ka oma arvamuse sekka ütlema, sest kolleegid peavad seda tõesti tõsiselt võtma ja oleks väga hea, kui proua Kadenbach saaks veel toetust. kas on veel vabatahtlikke? raportöör heakskiidu raportöör vaatab, kas tema kalender võimaldab ka kohale minna. hea oleks, kui me sinna tõesti kahuripaukudega kohale läheks. võib-olla sekretäriaat saab ka vaadata, keda veel võiks sinna saata. kolleeg, äh, vabandust, komisjonist siis härra Pasku, palun. Thank you very much, Mrs Chair. Thank you very much, Mrs. Äh, aitäh, proua esimees, aitäh härra Štehovskile Äh, suur tänu teile kõigile siit komisjonist, et olite valmis äh, rääkima sellest eriraportist rohestamise kohta. ma tahaksin teha mõned üldised äh, avaldused selles osas, mis puudutab seda raportit ja meie arvamust selle kohta ja hiljem tuleme siis nende kõige tähtsamate küsimuste juurde, mida päris mitmed siin saalis tõstatasid. komisjonil on väga hea meel selle eriraporti üle, nagu te ütlesite, rohestamine oli tõesti midagi väga uut ÜPP reformi puhul. Äh, tegemist on väga raske meetmega ja nüüd kaks aastat hiljem on väga raske hakata juba hindama selle poliitika äh, toimimist. komisjonil on hea meel selle raporti üle, oleme nõus kõikide soovitustega, mis on siin tehtud ja kui me uut rohestamise vabandust, uut rohest, rohelist arhitektuuri hakkame ÜPP jaoks välja töötama pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, siis me arvestame sellega. siin Kontrollikoda on teatud nõrkused välja toonud ja me leiame, et on väga hea neid teada, aga teiselt poolt äh, tahaksin välja tuua mõned Kontrollikoja järeldused, mis minu arvates on väga tähtsad äh, keskkonna ja põllumajandustulemuste parandamiseks Euroopa Liidus. kõigepealt äh, rohelistamisel on komisjoni arvates potentsiaal parandada keskkonna ja põllumajanduse tulemusi ja seitsekümmend, seitsekümmend protsenti Euroopa Liidu põllumajanduslikust maast on seotud rohestamismeetmetega esialgselt oli see protsendimäär palju suurem kuid öö, äh, otsustamisprotsessis väga paljud numbrid leidsid muudatusi ja isegi need põllumehed, kellel on väga palju, väga vähe põllumajanduslikku maad, peavad kinni pidama rohestamismeetmetest. raport toob välja selle, kui palju rohestamine on põllumajandust muudutanud. kolmteist protsenti nendest taludest, kus kontrollikoda käis, seal nähti rohestamise meetmeid ja kui kontrollikoda ütleb, et et äh, rohestamise vahenditega toetatakse meetmed, mis tegelikult ei ole sellega seotud, siis tahaksin välja tuua selle, et komisjon leiab, et rohestamine ei tähenda seda, et põllupidamisviise tuleks muuta, vaid rohestamisega äh, soovitakse toetada avalikke hüvesid, kaasa arvatud juba kasutatavaid põllumajandus, äh, põllupidamisviise. ja kui tegemist on heade tavadega, hästi toimivate äh, meetmetega, siis tuleb neid toetada, neid ei ole vaja muuta. ja selles kontekstis tuleks ka seda meedet näha. rohestamine ei toimi mitte kui mingi roheline keskkonnameede, millega rahastatakse siis seda, et talunikud põllupidamisviise muudaksid nii et rohestamisel on üldisemad eesmärgid, nimelt soovitakse pigem premeerida avalike hüvede kaitset ja kui neid avalikke hüvesid juba pakutakse, siis rohestamisega ei ole vaja mingeid kasutatud traditsioone muuta, vaid me peame lihtsalt premeerima nende äh, traditsioonide ülalhoidmist ja viimastel aastatel me oleme näinud, et üha rohkem hakatakse kasutama intensiivset põllumajandust ja monokultuure ja väga tähtis on äh, just äh, neid arenguid peatada. nagu kontrollikoda ütles, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta raportis komisjon oma raportis ütles, et liikmesriigid ja talunikud ei ole piisavalt saanud ära kasutada rohestamise võimalusi. ja paljud liikmesriikide otsused äh, olid selled, millega sooviti menetlusi lihtsustada, mitte aga ära kasutada keskkonnapotentsiaali ja sellepärast komisjon eelmisel aastal tegi ettepaneku lihtsustada ja harmoniseerida ja parandada teatud rohestamise meetmeid selleks, et äh, rohestamise keskkonnamõjusid suurendada. ja siin äh, näiteks ähm, on mõeldud just ökoloogilise kasutusega aladel pestitsiidide keelamise peale. ja selle aasta alguses see otsus siis ka kehtib üks uuring, mille komisjon läbi viis rohestamise kohta, seal jõudi, jõuti samale järeldusele, see avaldati eelmise aasta lõpus ja seal öeldakse, et rohestamisega on võimalik täita keskkonna ja põllumajanduspoliitika eesmärke kuid see tähendab seda, et võib-olla tuleb muuta teatud kohustusi Ehm, mis pakuti siis välja komisjoni delegeeritud õigusaktiga kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal. komisjon jagab Kontrollikoja vaadet, et paljudes riikides rohestamine oma praeguses vormis on liiga keeruline ja bürokraatlik selleks, et kõiki keskkonnaeesmärke täita ja sellepärast komisjon tegi ka oma teatises ehm, novembrikuus äh, toidu ja põllumajanduse tuleviku kohta ütles, et meie keskkonnaeesmärgid peavad olema suuremad ja praegune poliitikate ülesehitus ei ole piisav selleks, et neid suuri eesmärke täita. on selge, et komisjon oma teatisega otsustas lähenemist muuta selleks, et keskkonna ja kliimaeesmärkide täitmist parandada ja sellepärast äh, see uus ülesehitus peabki lähtuma nendest positiivsetest kogemustest, mis meil on rohestamisega ja ka ristvastavusega, nõuetele vastavusega ja äh, neid äh, ettepanekuid vaatame me praegusel hetkel veel läbi ja kavatseme teile varsti ka tutvustada ja selle uue lähenemisega liikmesriigid peavad välja töötama strateegilise kava selle kohta, kuidas keskkonnaeesmärke, mida nad on seadnud, saavutada. nii et need ettepanekud põhinevad siis spetsiifilistel eesmärkidel, mis on identifitseeritud. ma ütlen siin just pinnase, vee ja õhukvaliteedi peale ja liikmesriigid peavad selles kavas ka paika panema, kuidas nad neid eesmärke saavutavad äh, kuidas nad kavatsevad ka äh, rahastust äh, kooskõlastada. see puudutab siis ka ÜPP üleüldist ülesehitust ja keskkonna ja kliimaeesmärke. nii et põhimõtteliselt me teeme ettepaneku keskkonna ja kliimaeesmärke tugevdada, me mõtleme praegu selle peale, kuidas välja töötada süsteeme, mis põhineks rohkem tulemustel teatud eesmärkide saavutamisel, selle asemel, et äh, jätkata selle lähenemisega, millest on lähtutud siiamaani ja mille puhul lähtuti just reeglitest ja nõuetele vastavusest. ja seda kõike tuleb siis teha ühtsustatud Euroopa, ühtsustatult Euroopa Liidu tasandil. rohestamisel on nii nõrku kui ka tugevaid kõlgu, aga tuleva, tulevikus tuleb meil tõesti nõuetele vastavusest äh, loobuda ja pigem keskenduda kliima ja keskkonna eesmärkide saavutamisele, meil on vaja lihtsustatud ja äh, kasutajate nõu-, vajadustele suunatud süsteemi ja see on see, mida me kavatseme nüüd tulevikus teha ÜPP reformimiseks, äh, eriti just kliima ja keskkonna peatükis. ma ei saanud aru, et mida me saaksime selle ametiaja jooksul veel ÜPP-s äh, muuta, et kas te võiksite palun seda ka veel meile selgitada? what we have been doing, I think, recently over the last uh, viimase kaheksateist kuu jooksul oleme läbi viinud erinevaid hindamisi, et näha, mis on olnud rohestamise selge mõju. enamik, mida on teinud kontrolli, kontrollikoda ja välised hindajad, on keskendunud rakendamisele, aga meil on väga vähe andmeid ja infot selle kohta, mis on olnud selge rohestamise mõju kliima mõistes, sest et äh, pinnase osas see võib ju võtta kümme-viisteist aastat, enne kui me saame midagi hinnata, ehk siis me jätkame oma hindamisega, seirega, me julgustame jätkuvalt liikmesriike neid muudatusi rakendama, mis on vastu võetud eelmisest aastast alates, mis puudutavad ka lihtsustamist ning äh, rohealade püsiv kaitse, äh, mitmekesistamiskohustus ning äh, aastatel kaks tuhat kaksteist kuni kaks tuhat kakskümmend tahame suurendada vabatahtlikku osalust ning selle rohestamise tõhusust, aitäh! aitäh, aga see on ju osa omnibusist, et kui ma õigesti aru sain, siis ähm, juttu on lihtsalt sellest, et mingeid asju lihtsustatakse, aga ökoloogilisemaks muutmisest ei ole seal ju üldse juttu. kas te sellele ka võiksite veel vastata? mis puudutab omnibussi määrust, siis mõningaid muudatusi on sisse viidud rohestamise sätestesse, sätetesse seal on kaks peamist muudatust, esimene on seotud äh, püsütero-, püsirohumaadega, vaat-, ja nende kaitsega, et ähm, selle toime oleks tõhusam äh, põllumeeste tasandil, nende rohealade kaitse, tõesti püsivad rohealad, nendest on praegu juttu vaatame aastat kaks tuhat viisteist, siis äh, paljud olid ajutised rohealad, mis on nüüd klassifitseeritud püsivatena, püsivatena ja seal on olnud väike negatiivne mõju pinnasele. see puudutab ka süsinikuheitmeid ja seal on nüüd mõistesse muutused sisse viidud, et see meede oleks tõesti tõhusam. teine äh, muudatus omnibussis puudutas ökoloogilist fookust. nüüd on meil uus fookusvaldkond, mis puudutas äh, teatud tüüpi taimi, millega kaasneb siis täiendav positiivne mõju. aga see, ma arvan, ei äh, avalda märkimisväärset mõju. oluline muutus on seotud äh, delegeeritud õigusaktidega, mis võeti vastu eelmise aasta lõpus ja selle aasta alguses, aitäh. ja tänke schön, darf ich Sie noch mal fragen, ob Sie, sind Sie morgen? kas te homme olete põllumajanduskomisjonis või on seal keegi teine? I will be attending, yes jah, ma olen seal kohal. meie ka, suurepärane, väga hea, aitäh. härra Jerep, palun. jah, vastaksin äh, proua Dlabajova küsimusele, et mis meie jaoks on oluline. alustaksin äh, ühe lausega mm, ja komisjon ka ütles, et profestamine ähm, ei pidanud muutma põllumajanduspraktikaid, vaid äh, avalikke hüvesid äh, andma. et äh, kui me auditit läbi viime, siis me võtsime aluseks algse õigusakti, mis ütles, et rohestamine pidi parandama ÜPP keskkonnamõju. et meil ei ole mingisuguseid täiendavaid eesmärke, et mida tuleks saavutada ja kui ei ole Äh, neid eesmärke, nende eesmärkide kohta midagi öeldud, siis äh, seetõttu meie esimene soovitus ongi, et komisjon peaks äh, töötama välja täieliku sekkumisloogika, peaksid olema eesmärgid, mida me saavutada tahame ja nendest eesmärkidest lähtuvalt tuleks siis sekkumisloogika välja töötada, välja töötada meetmed. kuna ei olnud mingisuguseid korralikke eesmärke ja me nägime, et äh, seal, kus oli põllumajandustavades mingisuguseid muutusi, ähm, siis need puudutasid ainult ühte koma kaheksa, ühe koma kaheksa protsendist meet-, muutust põllumajanduskultuuride mitmekesistamises ja haritava saa-, haritava maa puhul äh, oli ka ainult väga väikseid äh, muutusi, püsirohumaade puhul ei olnud mingisuguseid muutusi, ainult äh, tagati kaitse olemasolevatele püsirohumaadele, seetõttu me eeldasime, et ei ole tõenäoline, et olukord märkimisväärselt paremaks muutuks. me oleme siin ettevaatlikud, aga nendest tulemustest, mida meie saime, ei saa teha teistsuguseid järeldusi. aitäh! Thank you, Madam Chair. No, I can refrain, I think, from commenting on one of his uh... Oh, aitäh, ma siiski pean kommenteerima nüüd um, ühte asja. me peaksime siin selgeks tegema, et äh, see kohustus, mis puudutas püsirohumaade säilitamist äh, võrreldes uh, perioodiga enne uh, rohestamise kasutusele võtmist, enne kahe tuhande viieteistkümnendat aasta, see tähendab siiski uh, et äh, talunikele siiski kehtestati suuremad nõuded, seal oli kümneprotsendine manööverdamisruum, aga mõningates äh, liikmesriikides oli lausa viieprotsendine muutus, mis on üsna suur muutus. ja püsirohumaade äh, ala on siiski suurenenud, see on hõlmanud ka Natura kaks tuhat alasid ja kui see üks protsent, mida siin mainitud on, see seondub ühe uurimusega, mille, mis viidi läbi, kasutades mudelsimuleerimist enne, ajavahemikul enne äh, rohestamist, et me peaksime seda numbrit võtma teatava ettevaatlikkusega ja me äh, tunnistame seda, et äh, et äh, muudatused on olnud piiratud, äh, mis puudutab põllumajanduskultuuride mitmekesistamist, aga paljud äh, talunikud endiselt kasvatavad kolm, vähemalt kolme-nelja erinevat kultuuri et see on see lähtekoht, kui me rohestamisega alustasime, oli juba üsna hea paljudes Euroopa Liidu piirkondades ja see, mida me eh, soovisime saavutada nende meetmetega, oli just, et me soovisime parandada olukorda nendes piirkondades ja nendes ettevõtetes, kus keskenduti monokultuuridele, eriti puudutab see maisi nii et me peaksime ka seda arvesse võtma ja me peaksime arvesse võtma laiemat konteksti. aitäh ja sellega ma vist ka lõpetaksin. aitäh. Äh, keegi ei ole rahul sellega, meie ei ole rahul, põllumehed ei ole rahul, sest äh, rohestamist on väga palju kritiseeritud ja kui minna talunike kohtumistele, siis tuleb tõesti kiiver pähe panna. Äh, ei ole rahul ka kontrollikoda. nii et see on tõesti väga märkimisväärne. ja see küsimus on nüüd, et mida me praegu siis tegema peaksime? nüüd on tõesti kõige halvem olukord, kõige halvem on see, et kui meil on aega ja meil on praegu aega. palun ärge võtke seda nüüd isiklikult, aga millised on teie ettepanekud, et mida me nüüd peaksime tegema meie eelarve kontrolli komisjonina ja ma tõesti olen äh, tõsiselt huvitatud teie arvamusest, annaksin teile veel kord sõna. Well, it is clear that the level of ambition of greening well see läheb kaugemale rohestamise eesmärkidest. jah, seda esialgseid eesmärke on nõrgestatud, seda peame tunnistama, aga on selge meie arvates, et rohestamises on struktuurilisi nõrkusi, jah, see on ühtne lahendus, mis välja pakuti, kuigi liikmesriigiti on ju väga suuri erinevusi. Ül-, ütleme ausalt, see ambitsioonikuse tase, mis oli komisjoni esialgses ettepanekus palju kõrgem, oli suhteliselt piiratud. tulevikus meil on vaja neid nõrkusi käsitleda, me peame olema palju äh, ambitsioonikamad just kliima ja keskkonna mõttes, aga me peame olema ka paindlikumad selleks, et meil oleks tõesti poliitikameede, mis oleks tõhus ja mida saab kohandada vastavalt põllumeeste ja keskkonna vajadustele ka kohalikul tasandil ja seda me pakume välja ka novembri teatises. see on selge nihe kus meil on ühelt poolt esialgsed selged reeglid, ühtne, ühtsed reeglid ja nüüd liigume, läheme üle sooritustepõhisele lähenemisele, mis arvestab liikmesriikide konkreetseid eesmärke ja kohaldub nende vajadustele kliima ja keskkonna mõistes arvestades ka üldisi Euroopa eesmärke ja see on lähenemine, mis peaks pigem tuginema tulemustele, mitte reeglitele, mis peaks olema paindlikum, paremini kohanduma kohalikele vajadustele ja meie arvates me tõesti peaksime siin võtma selge sammu edasi arvesse võttes just kliima ja keskkonna eesmärke ja loomulikult äh, vajaksime ka teie komisjoni toetust, äh, võttes arvesse suuremat lähemuspõhimõtet ja paindlikkust liikmesriikide tasandil. ehk siis, et me ei lähtuks ainult teatud reeglite kogumikust, mis võib-olla oli vajalik samm, äh, et tõhustada ka ÜPP kliima ja keskkonnaeesmärkide saavutamist, aga nüüd me peame tõesti edasi liikuma. nojah, ma näen, et äh, komisjon on siin tõesti kitsikuses, nagu siin äh, juhataja juba ütles Saksa vanasõna ütleb, et kes soovib äh, sood kuivendada, ei tohi küsida konnade arvamust äh, ja kui äh, niikaua, kuni meil on äh, kalandus- ja põllumajanduskomisjonis lobi esindatud äh,, ei ole võimalik äh, komisjoni mitte ühtegi head ettepanekut äh, läbi suruda, kui kaasotsustamismenetluse puhul on siin liit äh, kolleegide vahel, kes istuvad nendes komisjonides ja teatavate öö, ähm, ootuste ja soovide vahel, mis on pärit liikmesriikidest. seepärast on oluline, et meil on sellised raportid nagu see Kontrollikoja raport ja et arutelu peetaks kohati ka mingil teisel tasemel ja et me kolleegidega saaksime vaielda selle üle, et kuidas tuleks äh, olukorda edasi arendada, et lõpuks tuleb ka vastutus äh, võtta kellelgi selle eest. <laughs> see oli nüüd tõesti väga halb äh, sõnum, aga me ei tea, mida me tegema peaksime nüüd, aga igal juhul oleme astunud sammu edasi. ja me tegeleme selle teemaga, kuna ma arvan, et äh, tegemist tegemist on nüüd sellise ajahetkega, et me ei saa jätta seda käsitlemata, et me peame osu-, otsustama, et äh, kuidas ähm, näeb välja ÜPP pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat, sest äh, muidu on äh, jälle tegemist läbikuts-, kukkumisega ja meil oleks väga raske kui me peaksime seda lüüasaamist jälle möönma ja kuna meil on ka kak-, tõesti erinevaid õiguskordi väga palju, siis äh, on olukord tõesti väga raske. ma tahaksin tänada teid äh, selle eriaruande eest ja arutelu eest, tõesti, te saite väga hästi hakkama, võitlesite väga hästi, aga sellest ei ole mingit kasu, me peame midagi tegema nende tulemustega ja me ei ole veel aru saanud, mida me peaksime, peaksime tegema. ja see, ja ma paluks, et fraktsioonid mõtleksid selle üle, et äkki me lähemas tulevikus käsitleme seda teemat äh, koostame, korraldame mingisuguse kuulamise äh, rohestamise kohta, me rääkisime seda, et meil on vaja äh, teemasid ja see oleks tõesti väga hea teema, et äh, me ei ole kunagi veel kõiki neid põllumajandusprogramme ette võtnud, kolleeg Brandi rääkis sellest kunagi, aga seda ei tehtud, nii et oluline oleks seda teemat siin käsitleda, sest see on väga oluline valdkond, sellele kulub väga palju raha ja me, ei oleks õige, kui me selle välja jätaksime. kolleeg Seller, jah, see on väga hea ettepanek ja eriti, kui me, me nüüd mõtleme äh, mitmeaastasest äh, finantsraamistikust, äh, siis me peaksime tõesti sellega tegelema, sest ma kuulen siin kolleegide hääli, kes tegelevad põllumajanduspoliitikaga, et kõik peab jääma nii, nagu see on, et neid summasid ei tohi kuidagi vähendada ja Teie teised ei saa üldse midagi aru ja palun ärge puutuge seda, et sellist lähenemist ei saa lubada. ja on äh, palju meetodeid, mida saaks kasutada, näiteks äh, kohustuslik äh, ülempiiride kehtestamine et küsimus, et kus on vaja turgu stabiliseerivaid meetmeid, kus on vaja toetusi, sest põllumajandus Euroopas ei ole valdkond, kus ei saaks raha teenida sest muidu see põllumajanduslike äh, pindade ülesostmine ei oleks äh, nii laiaulatuslik, sellega tegelevad väga äh, paljud ettevõtted ja ajavad põllumajanduspindade hinnad üles ja siis me näeme, kuidas väga paljudel hektaritel kasvavad monokultuurid, me võime siin väga palju arutada mm, asju nii palju, kui me tahame, aga lõpptulemusena valitseb rahamaailma ja vaja on, et meie suhtes ka siin aus olla, oldaks. juhataja, jah, tervitan, proua Kadenbach, tervitan seda ettepanekut, et me arutaks seda, sest üks eriaruanne, mis on väga oluline, on see noori talunikke puudutav eriaruanne, et äh, nende meetoditega me ei saavuta seda eesmärki, et äh, rohkem noori hakkaks põllumajandusettevõtteid äh, edasi juhtima ja tulevikus selleks, et meil oleks väike talunik, et, et me neid oleks, on meil vaja ka neid noori inimesi, kes sellega tegeleks ja üks asi, mida me peame põllumajanduskolleegide, põllumajanduskomisjoni kolleegidele ütlema, on see, et see põllumajandus ja äh, maaelu areng, selle ei puuduta, see kõik ei puuduta ainult põllumajandustootmist, vaid seda, kuidas äh, maapiirkonnad arenevad ja kõik need Euroopa vahendid, mida me siin ühiselt ümber äh, Äh, jagame, need on ju juhtimisinstrumendid. Mm, tegemist ei ole mingisuguse õigusega saada mingit summat, kui ma olen põllumees, eh, vaid äh, sul on õigus seda summat saada, kui sa mingisuguseid reegleid äh, täidad, milles me oleme ühiselt kokku leppinud. aga selleks peavad mängureeglid olema piisavalt selged, et ta teaks, kas ma äh, Äh, käitun õigesti, kas ma saa-, saavutan eesmärke, kas ma saan siis äh, toetust, aga minevikus on äh, asi olnud nii, et toetusi saadi nagunii ja kui ma räägin põllumajanduskolleegidega, siis neil on arvamus, et Euroopa ei tohi meile midagi ette kirjutada. aga meie ülesanne on ju, et me kehtestaks reeglid, et kuidas tulevikus äh, tuleb põllumajanduses tegutseda ja kui neid kohustusi ei äh, täideta, siis ei tohiks ka raha välja maksta ja ei tuleks ka üllatuda selle üle, kui äh, siis raha ei saa um,. um what, what you are saying is, is so äh, Flanagan see on väga oluline, mida te ütlesite, väga oluline on, et me seda tegevust jätkaksime. väga suur iroonia on selles, et äh, mina, minu poole on pöördutud äh, ja paljude teiste kolleegide poole äh, on pöördunud talunike ühendused küsimusega, et mida te kavatsete teha selleks, et põllumajanduspoliitika vahendeid ei vähendataks. ja mm, kui nad tegelikult oleks tegelenud äh, sellise poliitikaga, siis äh, peaks see raha minema väiketalunikele, perekondlikele äh, ette, perekonnaettevõtetele, mitte hiiglaslikele tööstusettevõtetele. ka poliitika on kõigis riikides olnud just nimelt selles suunad ja suurettevõtted on seda selles suunas äh, ajanud ja äh, ja nüüd nad tulevad siis minu juurde ja äh, tegelikult on vastus selles, et nemad peavad ka kuulama ja peavad aru saama sellest, et raha ei ole mõeldud hiiglaslikele ettevõtetele, vaid väikestele äh, perekonna, ühe perekonna omanduses olevatele ettevõtetele, mis äh, annavad väga palju lisaväärtust. Te mainisite, et see ei puuduta ainult põllupidamist või põllumajandustootmist, vaid ka maapiirkondade arengut ja seda tuleb äh, ikka ja jälle rõhutada. mulle ei meeldi see, kui raha võetakse ära raha äh, põllumajandustootmiselt, äh, aga kui see läheb äh, maaelu arengusse, siis on väga hea, aga kui raha läheb väiketalunikele, siis on see väga hea, nad kulutavad seda koha peal ja see tähendab tõesti suurt dünaamilist arengut kohalikus kogukonnas. see ei pea minema esmajoones ähm, maapiirkondade elanikena, aga kui see äh, Äh, raha läheb äh, äh, talunikele, siis on see tõesti väga kasulik, et kui minu isa sai näiteks ka neid toetusi ja kui ta ei oleks neid saanud, siis me oleks pidanud välja rändama. ma olen väga skeptiline põllumajanduse suhtes, aga ma olen muidu väga Euroopa-meelne. Hat die Kommission eigentlich einen Überblick darüber, wer kas komisjonil on ka ülevaade, et kes siis nende rohestamismeetmete puhul raha saab, et, et äh, meil on talude suuruse kohta küll ülevaade, aga mis puudutab nüüd rohestamist, millise suurusega talud on võitjad ja millise suurusega kaotajad, sest äh, need meetmed viisid ju sisse ilma, et ÜPP üldkulusid vahendeid suurendati, ehk tegemist oli sellise sisemise ümberjagamisega, ehk et meil oleks vaja teada saada, kas teil on numbrid selle kohta, kui palju saavad eri suurusega talud? Referring... ma saan teie küsimusest aru, et te mõtlete siin otsemakseid või rohestamise makseid? rohestamist, ütleb proua esimees kui see puudutab rohestamist, siis rohestamismaksete sisseviimine ei ole väga palju muutunud äh, kahe tuhande neljandal või viiendal aastal viidi need maksed sisse siis äh, proportsionaalselt Äh, vastavalt põhimaksete süsteemile. nii et otsemaksed on väga tihedalt seotud äh, maakasutusega ja rohestamise maksed väga palju seda ei muutnud. Euroopa Liidus umbes kaks kolmandikku otsemaksetest ja rohestamismaksetest läheb peretaludele, peretaludele selles mõttes et milline on nende ülesehitus ja mille suurus jääb viie ja kahesaja hektari vahele, see on see, mida meie peame talu peretaluks ja nemad saavad suurema osa tule, vahenditest. väiketaludeks me peame talusid, kus on vähem kui viis hektarit maad ja viis kuni kuus protsenti äh, põhipõllumajandusmaa kasutajatest Euroopa Liidus on just nemad. nii et vastas nüüd, vastates nüüd teie küsimusele, rohestamismaksete sisseviimine mitte kuidagi ei muutnud seda, millise suurusega talud äh, kui palju toetust said. So targeted mainly to family farms nii et põhiliselt on see suunatud peretaludele. nii et me võime öelda, et rohestamismaksed on siis kooskõlas otsemaksetega, statistiliselt vähemalt. Yeah, receive... just nii, selleks, et saada rohestamistoetust selleks pead sa olema põhilise toetussüsteemiga ühinenud ja mu-, kuna seda arvutatakse protsendi pealt, siis see ei muutnud. hästi, nüüd oleme informeeritud. suur tänu Kontrollikojale ja komisjonile ning kolleegidele selle arutelu eest ma arvan, et see oli tähtis ja väga tähtis on ka homme põllumajanduskomisjonis see küsimus tõstatada, see on meie suur ülesanne sellega oleme tänase koosoleku ammendanud, järgmine koosolek toimub kahekümnendal veebruaril kell viisteist null null, see on siis järgmisel esmaspäeval, soovin teile ilusat õhtut ja koosolek on lõppenud.